Good morning, colleagues. tere hommikust, kolleegid! alustame päevakorra heakskiitmisega, kui mingeid vastuväiteid ei ole, siis on päevakord heaks kiidetud. esimehe teadaanded. meil on tõlge kõikidesse keele peale horvaatia, taani ja keelikeele koordinaatorite soovitused tuleb heaks kiita, meil on raportööride heakskiitmine, Roberto Metsola nimetati raportööriks. Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruses Sargentini rohelistest direktiivile ühised äh, standardid ja menetlus liikmesriikides äh, seaduslikult tagasi pöörduvad kodanikud, see on ümbersõnastamine. Need olid kaks raportööride nimetamist, kas te toetate? jah, tundub küll hästi, siis läheme edasi delegeeritud ja rakendusaktide juurde. kolmandal oktoobril parlament sai rakendusotsuse komisjonid, millega luuakse esimene sektsioon iga-aastasest hindamisprogrammist kaks tuhat üheksateist Schengeni kohta. liibe äh, saatis uudiskirja välja ning viimane täht-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli seitseteist oktoober ning Äh, selle kohta on ka dokument kümme viiskümmend kolm ning elektrooniline hääletus toimub täna hiljem. kas teil on kaasas äh, hääletuskaardid? nüüd aga esimene päevakorrapunkt ja siinkohal äh, tunnen heameelt selle üle, et me saame tut-, kuulata Euroopa Varjupaiga Tugiameti visiidi ülevaadet mina jälgisin Twitteris selle külaskäigu toimumist, ise viibisin ühel teisel olulisel missioonil, nii et tõesti väga hea, et me saame sellele täna hommikul keskenduda. sissejuhatuseks tahaksin veel mainida, et me keskendume ka sellele, kuidas seadusandlust jõustatakse. ja Peter Niedermüller ja teised räägivad ka sellest, kuidas varjupaiga tugevamalt toime tuleb. aga ka tegevdirektor viibib täna siin. õige, see õigemini siis ajutine tegevdirektor härra Adu, kes räägib meile sellest, kuidas ametitöö edeneb. niisiis ma usun, et esmalt äh, annangi sõna härra Adule, kes äh, tutvustab lühidalt ametit ning seejärel saavad äh, sõna delegatsiooni liikmed ja saavad rääkida meile missioonist. proua Anderson, kas ta viibib siin? ei. temal on raport. ta tuleb siia selleks ajaks, jah, hästi seega siis Martina jõuab kohale, aga kõigepealt alustame siis äh, härra Aduga, kes on praegu siis äh, EASO äh, tegevdirektor, nii et palun. Teil on võimalus nüüd tutvustada oma ametit. suur aitäh, lugupeetud liikmed mulle valmistab erilist headmeelt äh, täna äh, siin viibida, teile tutvustada kahe tuhande seitsmeteistkümnendat ähm, aasta aruannet varjupaiga tugiameti kohta. tegemist on äh, dokumendiga, mille me koostame alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast iga aasta ja tunnen headmeelt ka selle üle, et siin on ka esimesed koopiad juba alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on meie kvaliteet kõvasti parenenud keskendume andmetele, poliitikate elluviimisele, kohtupraktikale nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. selles anname samuti ülevaate sellest, kuidas ühtne varjupaigasüsteem Euroopa Liidus toimib ja meie jaoks on tegemist äärmiselt väärtusliku vahenditega, mis võimaldab meil välja selgitada valdkondi, kus me saame veel olukorda parandada, toetust pakkuda ja kuidas me saaksime paremini äh, koondada oma pingutused sinna, kus neid vaja just on. väga paljudest allikatest oleme saanud panuseid liikmesriikide võimudelt, kohtutest, kodanikuühiskond, äh, ametiühingud, Euroopa institutsioonid ning samuti oleme üritanud saavutada tasakaalu analüüsis kaks tuhat seitseteist aastaaruande puhul erinevate ähm, osapoolte panuste vahel see aasta saime, osales kakskümmend üks äh, mm, kodanikuühiskonna organisatsiooni. edasi. esiteks tahaksin rääkida kaks tuhat seitseteist trendidest ja seejärel tahaksin keskenduda teatud äh, rakenduslikel põhiaspektidel varjupaigasüsteemi jõustamisel, kaks tuhat seitseteist siis. esiteks ligi seitsesada tuhat taotlust esitati kaks tuhat seitseteist, nelikümmend neli protsenti vähem kui kaks tuhat kuusteist. seega me näeme, et tegemist on tõsise langusega võrreldes eelmise aastaga kaks tuhat seitseteist äh, on tase endiselt äh, kriisieelsemast kõrgem, tegemist oli siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tasemega. aga kaks tuhat kaheksateist ja esimestel kuudel, järgmine slaid, palun. aitäh. me näeme, et langus jätkub me oleme registreerinud kuuskümmend, kuusteist protsenti vähem taotlusi esimesel ähm, semestril kaks tuhat kaheksateist võrreldes esimese semestriga kaks tuhat seitseteist. järgmine siin te näete, milline on vahe siis kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist taotluste esitamise arvus. peamised päritoluriigid on siin ära toodud äh, rahvusvahelise kaitse taotlejate seas. jah, hästi. nagu kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist ka Süüria, Iraak, Afganistan on siis peamised päritoluriigid, äh, mille kodanikud taotlevad äh, varjupaika. aga tuleb samuti tõdeda, et kaks tuhat seitseteist Süüria kodanikud esitasid tuhat kaheksasada taotlust ligi seitsekümmend protsenti vähem kui kaks tuhat kuusteist. ja sama kehtib samuti äh, Iraagi ja Afganistani kodanike kohta ainult vähesed rahvused olid arvukamalt esindatud, Gruusia, Türgi ja Kolumbia ja Uus-Meremaa. nüüd olukord liikmesriikides loodetavasti te näete seda, mis siin kirjas on, sellepärast et äh, kiri on päris väike. ligi pooltes liikmesriikides on taotluste arv vähenenud päris oluliselt, aga suurim hulk taotlusi esitati Saksamaal ning te näete, et me oleme selle graafiku kokku lükanud. Te näete, see on kahesaja viiekümnelt tuhandelt kaheksasaja tuhandele, ülemine piirmäär läheb kiirelt. kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist me näeme, et ligi pool miljonit taotlust on vähem registreeritud Saksamaal olukord Saksamaal on äh, ka väga selge tendentsiga, võttes arvesse üldist äh, varjupaigataotluste olukorda Euroopa Liidus. kui nüüd vaadata konkreetsemalt olukorda, me näeme, et Prantsusmaal on rohkem äh, taotlusi esitatud viiendiku võrra, sada tuhat taotlust esitati Hispaanias peaaegu kahekordistustaotluste esitamise arv, seda peaasjalikult Venezuela kodanike tõttu, kes tulevad viisavabalt Hispaaniasse. järgmine, palun. kaks tuhat kaheksateist, esimesel semestril te näete, et pilt on sarnane mõningate eranditega Prantsusmaal Äh, endiselt äh, taotluste esitamise arv kasvab Hispaanias, Küprosel. samuti on olnud äh, suur hulk taotlejaid, kaks tuhat kaheksateist juba. ja Itaalias on väga terav langus toimunud, ligi kaks korda vähem taotlusi kui esimesel, esimesel semestril siis. järgmine slaid, palun. <coughs> kui me räägime veel lahendamata juhtumitest, siis me näeme neid eh, taotlusi, mis ootavad lõplikku otsustust eh, nii esimeses astmes kui ka siis apellatsiooniastmes. me näeme siin päris olulisi muutusi. esimest korda eh, taot-, nende taotluste arv, mis ei ole lõplikku otsust saanud, on langemas aga sellest hoolimata on ligi miljon taotlust veel äh, lahtised. kui analüüsida põhjalikumalt seda olukorda ja võrrelda ka EASO ja Eurostati andmeid, mis on järgmisel slaidil, on kaks tuhat kaheksateist juba ära toodud, aga nüüd järgmine. siin te näete esimeses astmes on äh, lõpetamata taotluste arv vähenenud päris kõvasti. aga järgmine slaid, kui me lisame teise astme juhtumid, mis ei ole veel lõplikku otsust saanud, siis te näete, et pigem on saadetud äh, siis järgmisesse astmesse edasi need taotlused. ehk siis äh, esimeses astmes on tegeletud peaasjalikult kaks tuhat kuusteist taotluste esitajatega tege- ja ka nüüd äh, edasi lähevad need taotlused, äh, mis tagasi lükati, mille kohta on apellatsioon esitatud. siin tahaksin toonitada veel seda, et äh, Euroopa Varjupaiga Tugiamet on toetanud ja abistanud kohtuid alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast viimase kolme aasta jooksul. oleme me oma toetust kõvasti suurendanud. üha rohkem on koolitusi korraldatud ning samuti juhiseid äh, analüüsi läbiviimiseks koostatud. selleks, et äh, ka teise astmest siis lähendada omavahel menetlusprotsesse. järgmine slaid. siin te näete otsuste arvu. jällegi päris huvipakkuv on täheldada ja see selgitab ka seda, miks on nii palju äh, esimeses astmes äh, lahtiste otsuste arv vähenenud, olgugi et nelikümmend protsenti vähem esitati taotlusi ja otsuseid kaks tuhat seitseteist võrreldes kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga on ainult äh, kolmteist protsenti vähem, ehk siis me näeme, et liikmesriikide see on endiselt kõvasti rõhku pandud just otsusteni jõudmiseni Te näete erinevaid otsuseid, mis on vastu võetud. kaks tuhat seitseteist ligi pooled otsustest olid positiivsed. siin on kaetud kõik äh, põgeniku staatused, põgenik, äh, lisakaitse ja humanitaarkaitse ja kaks tuhat kaheksateist. me näeme, et tendents on ligi sarn-, äh, sarnane, kuid kerge langus on positiivsetes otsustes ligi nelikümmend protsenti äh, äh, taotlustest on heaks kiidetud. järgmine slaid. see on viimane slaid andmetega, enne kui läheme üldisemate märkuste juurde. siin on päritoluriigiti äh, lahti harjutatud olukord, te näete siis otsuste arvu vasakul ja paremal te näete otsuste liike ei ole üllatust selles osas, et äh, kolm esimest vastavalt äh, siis ka neile riikidele, kus on kõige rohkem taotlusi esindatud. Te näete, et Süüria taotlejate puhul on äh, varjupaigataotlus heaks kiidetud üle üheksakümne protsendil juhtudest, albaanlaste puhul aga väga vähe siin jällegi võib-olla tuleks välja tuua, et me oleme alustanud ka pilootprogrammiga kaks aastat tagasi, juunis tuli välja esimesed suunised Afganistani kohta ning selleks ees, selle eesmärgiks oligi jõuda ühise arusaamani olukorras, Afganistanis, nii et meil oleksid äh, suunised liikmesriikide jaoks, et nad saaksid äh, ühtsetel alustel hinnata taotlusi Afganistanist. ja eesmärgiks on siis see, et otsused oleksid harmone-, harmoneeritud. järgmine slaid. nüüd äh, keskenduksin mõningatele olulisematele aspektidele temaatiliselt. kõigepealt juurdepääs menetlusele, me näeme, et juurdepääs territooriumile on kõige olulisemaks eeltingimuseks, nagu me teame, põhimõtteliselt rahvusvahelise kaitse taotlus saab esitada ainult äh, riigiasutustele riigi territooriumil või piirile. kodanikuühiskonna esindajad on äh, muret väljendanud seoses äh, juurdepääsuga territooriumile ning seoses ka sellele, et paljud liikmesriigid on tagasi lükanud tulijaid. ka Inimõiguste Amet on sellest teada andnud. seda ka olukorras, kus Euroopa Liidu plussriigid on alustanud Schengeni sisepiiridel ka piirikontrollide taassisseviimist. teisalt jällegi me näeme, et juurdepääs menetlusele on võimalik ka läbi vastavate kanalite, kui isikud äh, vastu teatud tingimustele ja kui nad on organiseeritult jõudnud äh, Euroopa Liidu plussriikide piiridele. see puudutab perede taasühendamisprogramme ning humanitaarviisasid eelkõige. Need on siis esimesed sammud, kuidas seaduslikult Euroopasse immigreeruda alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast üle kahekümne tuhande humanitaarviisa on väljastatud Saksamaa poolt ja eelmisel aastal süürlaste jaoks loodi ka eriprogramm siinsamas Belgias selleks, et tagada turvalist juurdepääsu Türgile ja Liibanonile. samuti oluline tendents, kiire taotluste registreerimine kaks tuhat kuusteist. paljud taotlejad pidid, pidid pikalt ootama, enne kui taotlused registreeriti ja läbi vaadati. üheks peamiseks aspektiks, mida me oleme üritanud lahendada, on see, et vastuvõtu ja registreerimiskoht asuksid samas kohas, vältimaks liigseid viivitusi. järgmine slaid selleks, et selgitada mm, piisavalt äh, oma vajadusi taotluse esitamisel ning ka mõista oma õigusi, peab äh, olema pakut-, kättesaadav ka õigeaegne ja põhjalik informatsioon. me teame, et kasutatakse kaasaegseid tehnoloogiaid, üha enam ka sotsiaalmeediat ja mobiilrakendusi. teine küsimus siin on äh, tõlge, mis on hädavajalik selleks, et tagada suhtlus võimude ning taotleja vahel kaks tuhat kuusteist keskmiselt tuli taotlejaid viiekümnest neljast eh, erinevast rahvusest ja võrreldes aasta kaks tuhat kuusteist ainult kolmkümmend viis toona. seega me näeme, et eh, tõlke tagamisel on üha suuremad väljakutsed tekkimas siinkohal tuleb äh, samuti tunnistada, et liikmesriigid kasutavad üha enam uusi tehnoloogilisi vahendeid selleks, et tagada tõlged, muuhulgas videokonverentse ja muud. Hollandis näiteks õigusabi on samuti tähtis selleks, et taotlejad saaksid aktiivselt osaleda menetluses. kaks tuhat seitseteist me näeme, kahte erinevat arengut. osas liikmesriikides on õigusabi laiendatud, näiteks Belgias ja Bulgaarias, aga teistes liikmesriikides me oleme näinud samuti kavasid äh, piirata õigusliku abi pakkumist taotlejatele, nagu näiteks Ungaris. järgmine slaid Äh, peamised muudatused liikmesriikide süsteemides. päris palju oli õigusloomelist tegevust kaks tuhat seitseteist, äh, paljud liikmesriigid muutsid oma seadusandlust. Austria, Belgia, Ungari, Itaalia näiteks. üldiselt äh, taheti säilitada terviklikkust ning kiirust paljudes liikmesriikides loodi ka erivahendid äh, teatud juhtumite läbivaatamiseks paljudes riikides. taotluste läbivaatamist on kiirendatud äh, kõikide taotliste läbivaatamise puhul, nii põhjendatud kui põhjendamata. on ette nähtud äh, ka Süüria taotlejatele näiteks kiirendatud kord digiteerimine ja uued tehnoloogiad äh, tulid samuti kasutusel selleks, et parandada taotlejate taotluste läbivaatamist, vähendada mm, survet äh, süsteemidele menetluse algfaasis. paljud liikmesriigid on samuti suurendanud oma personali ja suutlikkust äh, juhtumite läbivaatamiseks Kreekas, Soomes, Luksemburgis, Slovakkias näiteks muuhulgas on tööle võetud ka eriperson selleks, et äh, teatud erivajadustele vastata. mis puudutab turvalist päritoluriikide nimekirja, siis me näeme, et paljud riigid on äh, oma äh, enda nimekirjad läbi vaadanud. viimase kahe aasta jooksul kuus liikmesriiki on Gruusia lisanud turvaliste riikide hulka arvanud samuti on näha, et on suurendatud kaitsevajaduste jaoks finantsvahendeid. vabandust, vähendatud ja kaitse on ära võtnud need põgenikelt, kes seda enam ei vaja. järgmine slaid. vastuvõtmine nüüd. üldiselt kaks tuhat seitseteist me nägime, et surve on Euroopa Liidule vastuvõtu osas vähenenud. Äh, ja sellest tulenevalt paljud liikmesriigid on oma vastuvõtuvahendeid vähendanud. Belgia näiteks, Šveits, Taani, Soome või Luksemburg on vastuvõtukeskusi sulgenud ning samuti vähendanud äh, ajutisi äh, majutusvõimalusi ning äh, püsivamaid lahendusi pakkunud selle asemele. Lõuna pool Euroopa Liidus on aga suurendatud suutlikkust äh, Itaalias, Hispaanias, Portugalis näiteks see, kuivõrd kiiresti on vastuvõtusuutlikkust vähendatud ning see muidugi tuleneb taotluste vähenemise arvust, kuid samuti vähestest rahalistest vahenditest. selle kõrvalmõjuks on see, et surve ikkagi on suhteliselt kõrge vastuvõtusüsteemidel liikmesriikides ning väga kõrge on täituvustase. ja sellest tulenevalt võib tekkida probleeme, kui surve äh, suureneb. alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on investeeritud päris palju just vastuvõtutegevusse. meie EAS-us oleme loonud vastuvõtuvõrgustike ametitele liikmesriikides, kus kõik liikmesriikide vastavad ametid on ka esindatud. ja see on parandanud heade tavade vahetamist ja praktilist koostööd, kuid samuti oleme avaldanud teatud võtmejuhised nii-öelda vastuvõtutingimuste kohta liigse surve vähendamise kohta, laste vastuvõtu kohta ja nii edasi. samuti vaatame, kuidas paremini hinnata vastuvõtustandardeid liikmesriikides koos liikmesriikide endiga. samuti on oluline ära märkida, et vastuvõtt on meie toetustegevuse üheks osaks. meil on tugevad meetmed siin kõikides operatiivkohades, samuti Itaalias, Kreekas, Küprosel ja mõned nädalad veel ka Bulgaarias. järgmine slaid, palun. kui nüüd vaadata meetmetele, millega abil saab lastekaitset parandada, siis varane väljaselgitamine, kaitse eh, on hädavajalik varane identifitseerimine võib olla puudulik, samuti äh, lapsesõbralike menetluste puudulikkus võivad viia selleni, et lapsed satuvad äh, inimkaubitsejate ohvriks. sellele vastuseks on paljud liikmesriigid välja arendanud erivastuvõtukeskused, pakuvad eriteenuseid lastele selleks, et tagada neile turvaline keskkond. me näeme samuti, et osades liikmesriikides on veelgi parandatud äh, seda, kuidas hinnatakse lapse parimaid huvisid ning see on osaks menetlusest. EASO on siin toetanud ka liikmesriike äh, meie loomisest peale aastal kaks tuhat üksteist. ja veel paar võtmetähtsusega dokumente, mis oleme koostanud hiljuti. esimesed juhised äh, ea hindamise kohta, vanuse hindamise kohta, kus on väga selged juhised selle kohta, kuidas on võimalik varjupaigamenetluse raames äh, vanust kindlaks määrata ning meil on äh, samuti juhised selle kohta, kuidas praktikas hinnata lapse parimaid huvisid, mis on olnud suureks väljakutseks paljudele liikmesriikidele lisaks praktilisele, praktilisele koostööle oleme me üritanud samuti keskenduda oma operatiivtoetuses just rindejoonel olevatele liikmesriikidele ning seal lastekaitsele. eelmisel aastal näiteks toetasime kõvasti Itaaliat eh, just laste ja eh, teismeliste vastuvõtmisel, eh, koolitasime vabatahtlikke valvureid ja nemad on võtmetähtsusega osaks laste turvalisuse tagamisel menetluses järgmine slaid. no nii ongi kõik. oleksin võinud veel pikalt jätkata, aga suur aitäh ja hea meelega vastan küsimustele, kui teil neid on. aitäh. me saime need koopiad väga hilja, meil ei olnud võimalik neid kõiki laiali saata, aga aitäh. igatahes kolleegidel on neist suur kasu. Martin Anderson, härra Lennart Niedermüller, proua Lambert olid delegatsioonis. Martina, kas tahad anda meile lühikese ülevaate, aitäh! okei okay,, I try my best to be short but. püüan teha, mis suudan meil oli kahepäevane külaskäik, mis oli väga huvitav, tahan tänada direktorit, sekretäriaati, Euroopa Parlamendi töötajaid Malta, Maltas eh, selle eest, et korraldati meie visiit ning arvestades seda, et sel aastal jätkus üleminekuprotsess Euroopa varjupaiga küsimuste tugiametis ja varjupaigataotlejate arv on muutunud. arutasime, millised on praegused ja tulevased ehm, eeskirjad ja millised on ameti ehm, ülesanded. samuti ehm, uue varjupaigasüsteemi süsteemimuutusi arutati ning arutati nõukogu järeldusi ja ameti sisereformi peale seda, kui endine tegevdirektor tagasi astus ja arutati ka äh, vanemametnike tööd ning äh, me oleme väga tänulikud, et ametnikud leidsid aega meiega neid küsimusi arutada. nüüd Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet toetab varjupaiga taotlejaid, antakse informatsiooni liikmesriikidest koolituse ja eluaseme kohta, toetatakse kolmandaid riike, meil on isegi ümberasustamise skeem olemas. väga huvitav oli näha, kuidas see toimib ja inimesed tõesti rääkisid päris ausalt ähm, omavahel ja me kuulsime väga palju äh, Äh, just vanemametnike käest ja palju on saadud muidugi kogemusi ja õpitud äh, aastate tagusest kogemusest nüüd. Äh, mõned mured olid siiski äh, lahendamata, nad on, äh, ei ole mitte seotud Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti enda tööga, vaid sellega, mida komisjon nõuab neilt, palju ei ole sugugi kooskõlas nende mandaadiga ja ja kuulsime ka, et amet ei ole lihtsalt suuteline kõike tegema. nimelt komisjon nõudis varjupaiga küsimuste tugiametilt komisjon sai Koreperilt selle taotluse siis, et soovitakse võimalike turvaliste kolmandate riikide kohta andmeid Lääne-Balkan, Põhja-Aafrika, Ukraina ja Türgi. nii, see on väga poliitiline küsimus, esimees, ja praeguse määruse järgi ei ole see ka osa Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti ülesannetest tahaksime komisjonilt kuulda selgitusi selle kohta. ja siis ma tahtsin öelda veel, et meie ähm, üldises plaanis, et komisjon muudkui parandab seda teksti. just äsja lõpetasime läbirääkimised, aga rakendamine ei ole veel alanud ja mõnikord tunneme, et et et äh, me peame nagu mingisugust PR-tööd tegema. et inimesed kohapeal teaksid, äh, millega jälle on tegemist. Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet peaks saama pakkuda toetust äh, sõrmejälgede võtmisest kuni edasikaebamiseni, aga kui seda soovitakse, eh, siis eh, üllatus küll, aga eelarves ei ole selleks vahendeid ette nähtud ja ähm, samuti tuleb arvestada, et ametis on vaja kvalifitseeritud töötajaid ja ka laiendatud mandaati seega uute ülesannete täitmiseks. kui riigis ei ole varjupaigasüsteemi, mis suudaks toime tulla suure taotluste arvu kasvuga, näiteks nagu Kreeka ja Itaalia puhul on tõesti vaja tuge ja mina peaksin varjupaigaküsimuste tugiametit ainult kiitma, et nad on tõesti neid riike toetanud. samuti äh, tuleb tagada põhiõiguste kaitse ja õigus varjupaika taotleda äh, ei tohiks vastandada kiirendatud tagasisaatmisele. nüüd kahjuks äh, ei ole see meede mitte kaitsemeede, vaid pigem sunnimeede ja ja me oleme ABR-i ja tagasisaatmise küsimusi arutanud, see muidugi äh, kiirendab varjupaigataotluste läbivaatamist ja siis tagasisaatmist piiril. ja kujutage ette et amet peab isegi jälgima, kuidas äh, negatiivse lõppotsuse puhul sa, äh, oleks võimalik inimest tagasi saata. ma ei tea, kuidas see vastab kohustusele pakkuda kaitset kohtusime ka CUH3 meeskonnaga ja Lifeline'i meeskonnaga ja äh, nägime, millised milliseid raskusi peab Malta ületama, millised on probleemid sadamates ja nii edasi. osad suutsid kõiki juriidilisi nõudeid täita, teised mitte, juhtisime nende tähelepanu sellele, aga igal juhul ma soovitaksin kahekümne üheksandal, kolmekümne esimesel oktoobril äh, osaleda järgmisel missioonil Maltale. ning ma tahaksin ka äh, Peter Niedermüllerit äh, tänada. ta saatis meid kogu meie visiidi ajal, ta oleks pidanud isegi amet ametlik, ametlik delegatsiooni liige olema. et arvestades tema ekspertteadmisi, oli ta väga väärtuslik liige meie delegatsioonis, niimoodi mitte ametlikult ja me kõik täname teda ja ma tahaksin sekretäriaati tänada ja eh, kindlasti on seda missiooni aruannet võimalik juba täna õhtul lugeda um,. And thank you for that, that um.... suur aitäh, Martina. aitäh selle põhjaliku ja, ja avameelse ülevaate eest komisjoni ettepanek varjupaigaküsimuste tugeameti kohta tuleb järgmisena päevakorda ja meil on raportöör, kes kõneleb sellest. ta oli ka eelmise ettepaneku raportöör. loomulikult meil toimub põhjalik arutelu sellele ja nüüd äh, tahtsin veel nendest äh, märkustest rääkida, mis sa tegid. aga ma vaatan, võib-olla keegi teine, kes delegatsiooniga Maltal käis, soovib veel sõna võtta, Peeter võib-olla ja siis Sanne, siis äh, Birgit ja Jerome. tema oli ka delegatsiooni liige, nii, Peeter. suur aitäh, ma teen väga lühidalt ma äh, tahaksin härra Tuut ja tema meeskonda tänada, tema kaastöötajaid tänada, me kõik teame, et äh, viimasel ajal on EASO kriisis olnud äh, ja samas on siin töötajad seda kriisi siiski suutnud ohjata ja EASO toimib väga tõhusalt peale kriisi ja see on väga oluline sõnum meie kõigi jaoks. nüüd äh, seda ma tahtsin kohe alguseks öelda, teiseks Martina juba rääkis sellest, väga tähtis on minu meelest rõhutada veel kord seda, et EASO-le on vaja kindlalt rohkem personali, mitte raha, vaid personali. Äh, kui on raha ja inimesi pole, siis mis see tähendab? see on väga-väga oluline, et äh, tõesti, et äh, oluline on ka äh, nagu siin Martina rääkis, et äh, inimesed oleks vastava ettevalmistuse saanud. käisime Maltal, et meile tutvustati, kuidas väljaõpe toimub ja see on tõesti täiesti eluliselt vajalik. nüüd ja viimane märkus teie sõnavõtu kohta, härra Aadu, meie äh, taotluste arv ju väheneb. liikmesriigid kogu aeg kõnelevad rändesurvest ja nii edasi ja nii edasi, aga taotluste arv väheneb. aga sellist poliitilist ajalugu, seda kuhjub ning äh, kogu Euroopa Liidu rändepoliitika ja pagulaspoliitika on muutunud nagu poliitiliste manipulatsioonide pantvangiks saanud. Eh, muidugi sellel ei ole midagi pistmist sellega, mida teie EASO-s teete, aga eh, teie tööd tuleb vaadelda, kogu debatti tuleb vaadelda eh, poliitilises kontekstis ja selle tõttu on väga, eh, väga tähtis, et teil oleksid ka statistilised andmed. me näeme, et kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga ei ole siin enam midagi pistmist. Um, suur aitäh kolleeg Lennarts oli ka delegatsiooni liige, Jerome räägi ka paari sõnaga, mis sa arvad sellest? Uh, thank you very much um,. On the delegation visit uh.... suur aitäh. Äh, delegatsiooni visiit Maltale oli tõesti väga huvitav. aitäh äh, tegevdirektori kohusetäitjale suurepärase äh, korrald-, korraldustöö eest, programmi eest. Peeter oli seal ka kriisi ajal, mina ei teadnud, mida oodata aga ma olin kindel, et, et ähm, kõik sujub ja tõesti nägime, et varjupaigaküsimuste tugiamet on taas jalule tõusnud ja kõigepealt on vaja muidugi ameti reputatsioon taastada. selles suhtes noh, on amet olnud väga tagasihoidlik, kui nad on ressursse ja personali taotlenud juurde ühe usaldusväärse ameti käsutuses peavad olema kõik vahendid, mis tema tööks vaja on ja me nõustume sellega, mida Peeter ütles. küsimus ei ole mitte rahas, vaid et vaja on äh, oskus, oskuslikke töötajaid ja, äh, ja vahendeid. nüüd, millised on väljakutsed? minu äh, arusaam on võib-olla natukene teistsugune äh, sellest rändesurvest. me oleme siin näinud, et äh, saabujate arv on vähenenud, äh, varjupaigakriis peaks olema möödas, kuulsime siin eelmisel nädalal ka, statistika näitab, et probleemi enam ei ole, aga samas minu jaoks avaldas muljet statistikas see, kui palju juhtumeid on pooleli kaks tuhat seitseteist, võib-olla see olukord ei olegi nii, nii palju muutunud. miljon varjupaigataotlust on alles läbivaatamisel. see on nii-öelda hoopis teiselaadne kriis, aga tegelikult see varjupaiga probleem liikmesriikide jaoks ei ole lahenenud ja on täiendav pingeallikaks ja me nõustume sellega ka, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, aruanne muidugi näitab, et, äh, et olukord on muutunud, aga äh, me ei tea, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobris, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruandest rääkida on isegi kummaline, sest meil on ju kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta andmed ka olemas. igal juhul aitäh teile ja suure huviga ootame teiega koostööd ka edaspidi, tänan. suur aitäh, Birgit. Focus uh, on two... suur aitäh, tahaksin kahest küsimusest kõnelda. kõigepealt ähm, viitan sellele, millest rääkis kolleeg Lennarts, üks miljon lahendamata juhtumit, see on tohutu surve liikmesriikidele, aga miks see nii on? üks miljon pooleliolevat juhtumit. kas see üks miljon äh, on tõesti tohutu surve, kui meil siin nelisada viiskümmend miljonit elab. Äh, millises, äh, millistes liikmesriikides selline surve on tekkinud, kus neid avaldusi kõige rohkem on? aga teisest küljest, kui sellist survet liikmesriigis ei ole, siis ilmselt on seal tegemist ka äh, kõige suurema vastumeelsusega seda teemat üldse käsitleda ja kõige suurem nii-öelda äh, selle teema allasurumine. räägiti, et äh, teatud äh, riikides on mõningate juhtumite arv suurenenud, aga kas te täpsemalt oskate meile selle kohta midagi öelda, kui palju taotlejaid on sel aastal või eelmisel aastal saabunud ja kuidas täpselt on see vastuvõtu tingimustes surve tekkinud? tänan um,. And Anna, please. Anna, Anna, palun. Mr Hadu for your very suur aitäh eh, selle väga eh, tähtsa eh, ettekande eest ja nende tähtsate arvandmete eest, mida te olete meile esitanud see ei vasta sugugi sellele äh, põlastusväärsele retoorikale, mis ei ole kuhugile kadunud. Te nimetasite siin kodanikuühiskonna mure äh, kus rahvas nõuab tõesti humanitaarabi andmist, humanitaarkoridoride loomist ja meie täiesti nõustume te teiega. aga humanitaarkoridoril on mõtet siis, kui on mingisugune erakorraline olukord nagu kaks tuhat viisteist Süürias ja varem ka. aga praeguse sellise ülevaate puhul süüri-, süürlased, afgaanid äh, on äh, siis äh, enamuses taotlejate seas, aga kas ei saaks Jordaanias, Egiptuses, Türgis, Liibanonis äh, selliseid töötlemispunkte, taotluste läbivaatamise punkte avada, nii et inimesed ei peaks äh, püüdlema illegaalselt ilma dokumentide ja viisata Euroopa Liitu, et siis saaks selle varjupaigataotluse esitada. ja siis sa, tahaksin küsida, liikmesriigid on äh, selektiivselt ümberasustamise, äh, ümberpaigutamise protsessi äh, suhtunud, sooviti kristlasi, blonde, haritud inimesi ja nii edasi seda on korratud ja korratud, aga ikkagi ma äh, nüüd ähm, äh, tahaksin küsid selle kohta, vabandan, et ma ei kuulanud äh, või, või, või ei saa ära kuulata ja ära oodata teie vastuseid, sest ma pean ära minema, aga ma jälgin ikkagi, mil-, millised on teie andmed ja samas osadel ei ole nagu mingit probleemi, antakse kuldseid viisasid ja isegi kodakondsust, sest äh, mõnedel on nii palju raha, et Schengen ei tähenda midagi. meil on arutelu sellel teemal seoses komisjoni ettepanekuga. ja siis palume direktor Adul vastata iseäranis selle ne,, nendele märkustele, mille esitas proua Anderson delegatsioonist, palun. aitäh! ning tänan teid paljude küsimuste eest. kõigepealt tahaksin alustada tänusõnadega delegatsiooni eest ja te, nende külastuse eest, sest ei ole just äh, tavapärane, et et meil käiakse kaks täispäeva, nii pikk külastus on. ja väga süvitsi minevad arutelud ja ja siirad ja avatud arvamuste vahetused olid meil. tavaliselt käiakse meil ainult kaks tundi. ja siis me üritame kahe tunni jooksul anda hästi palju informatsiooni. ja mm, need kohtumised on hoopis teistmoodi kui see, mis meil oli, see oli märksa süvitsi minevam. ja sellest oli palju kasu meile ka. nüüd. võib-olla üks murepunkt no ma komisjoni uuest ettepanekust ei, ei hakka rääkima, sellepärast et komisjon on ise siin ja hakkab ja seletab seda peagi ise. nüüd turvalised riigid. ei ole meie volituste hulgas hinnata seda, kas riik on turvaline või mitte, praegu vähemalt mitte, aga igal juhul selgituseks see töö, mida me praegu teeme, on selgelt meie volituste piires, see tähendab, et me äh, Eh, lihtsalt uurime, mis riik on päritoluriik, me ei uuri selle olukorda selles riigis. me korjame lihtsalt eri allikatest usaldusväärset infot riikide kohta ja jätame selle hindamise ja järelduste tegemise teiste hooleks. üldiselt tahaksin tänada delegatsiooni liikmeid nende toetuse eest meie tegevusele et me üritame tõesti taastada agentuuri usaldusväärsuse, ameti usaldusväärsuse, nii et eh, selles mõttes oli see külastus väga positiivne signaal meie personalile. meil on eh, halduse tegevuskava koostatud, viiskümmend kolm erinevat meedet näeb see ette ning need tuleb rakendada esimese kvartali lõpuks kaks tuhat üheksateist. üksikasjadest ma praegu rääkima ei hakka eelmisel kuul kõnelesin sellest eelarve kontrolli komisjonis, aga peamised eesmärgid sellel halduskaval on, on usalduse taastamine nii sisemiselt kui, kui väliselt, nii personali hulgas kui ka sidusrühmadega, muuhulgas parlamendi osas, tugevdada oma sisemist haldust, sisekontrolli ning äh, taastada oma Ähm, võimekus ülesandeid täita ja see tähendab muuhulgas ka personali värbamist. kolmekümne protsendi äh, võrra peaks meie personal suurenema järgmise aasta alguseks vastavalt meie asutamiskavale. oluline on märkida ka, et me oleme hästi kursis sellega, et me peame ennast tõestama. et selles mõttes, et meil on võimalik raha usaldada ja eh, hiljutine olukord EASO-s seoses kontrollikoja aruandega näitab, et meil on vaja täiendavat personali, mitte ainult meie praeguste ülesannete täitmiseks, vaid ka meie laiemate ülesannete ja eelarve täitmiseks. me oleme väga lühikese aja vältel kujunenud ümber. ainult äh, niisugusest äh, teabekeskusest ka teenuseid pakkuvaks keskuseks ja selleks meil on vaja äh, selleks ja sellega seotud ülesannete täitmiseks ja nõuete täitmiseks on meil vaja personali ja aega. veel mõnede märkustega seoses vastuvõtt proua Sippel tõstatas selle, ma rõhutaksin sellega seoses, et ma ei rääkinud vastuvõtu tingimustest, ma rääkisin vastuvõtu mahtudest ja vastuvõtuvõimekusest eri kohtades. ning üks, ma ütlesin oma ettekandes ka, üks äh, riikidest, mis on vähendanud oma äh, vastuvõtuvõimekust, samas säilitades surve sellele süsteemile. Hispaania, Itaalia, Läti, Leedu ja Portugal on, on suurendanud oma vastuvõtuvõimekust, on avatud uusi keskusi ja lisandunud sinna voodikohti. ning sellest nimekirjast on nähe, aga loomulikult olukord eh, nendes liikmesriikides, eri liikmesriikides on väga erinev, Hispaanias näiteks on, on eh, ja ja Itaal-, Itaalias on vähenenud taotluste arv, nii et väga raske on siin mingeid järeldusi teha praegu. mul on hea meel ka äh, härra Niedermülleri rõhuasetusega seoses koolitusele. et koolitus on äärmiselt oluline meie töös ja on olnud algusest peale ning äh, võib täiesti kindlalt öelda, et me oleme nii-öelda äh, varjupaiga küsimustes, äh, oleme ka koolituskeskus Euroopas, muuhulgas ka kohtunikele. meil on kakskümmend kuus tuhat inimest käinud meie koolitustel alates aastast kaks tuhat kaksteist ja see on päris suur arv. ning äh, ei ole vaja ilmselt selgitada, kui oluline see on selleks, et varjupaigamenetlustes äh, rakendataks õigust ühetaoliselt. et kasutad, lähtutaks samast infost, samast teadmiste, teadmiste pagasist, et kõik räägiksid nii-öelda sama keelt ning äh, loodame, et tänu sellele tulevad ka sarnasemad otsused ja kujuneb sarnane praktika. ning äh, viimane, kuigi mitte väheoluline küsimus on humanitaarkoridorid ja EASO mm, võimalik tulevik, tegevus tulevikus ma jätan praegu kõrvale küsimuse eh, Euroopa Liidust väljaspool eh, toimuvast avalduste menetlemisest, siin on mitmed õiguslikud nüansid, neid ei jõua praegu kõiki valgustada. aga mida ma võin öelda, me näeme, et EASO-l on roll inimeste ümberasustamisel, ümberpaigutamisel. ja meil äh, algas pilootprojekt Türgis kaks nädalat tagasi, mille raames me loome Euroopa Liidu liikmesriikidele ümberasustamis niisuguse teenuste keskuse. ning kaks tuhat üheksateist alguses tuleb meil pilootkoolitusprojekt ka sellega seoses ja siis mõtleme, kuidas oleks võimalik tulevikus neid tegevusi kõige paremini toetada. ma loodan, et ma käsitlesin enamuse tõstatatud küsimustest. aitäh! tänan, härra Adu! ning nagu ma ütlesin, järgmisena on meil kavas komisjoni ettepanek, nii et osaliselt me selle teemaga jätkame. tänan delegatsiooni külastuse eest, meil oli vist neli, neli Eh, meie komisjoni delegatsiooni neli lähetust sel nädalal. nii et eh, töö oli tihe. ning see delegatsioon oli küll, selle, see lähetus oli väga vajalik selleks, et näha, mis tegelikult toimub. ning eh, annab meile olulist infot seoses meie õigusloomealase tegevusega. nii et eh, selleks lähetuseks oli igati põhjust ja teisteks ka, mis sel nädalal toimusid. aitäh, härra Adu! ma tean, et teil on kohtumised kokku lepitud teiste kolleegidega ka. et praegu on age-, ameti jaoks väga oluline aeg. ning nüüd komisjoni esitlus seoses muudetud ettepanekuga varjupaigaameti määruse kohta. ning see, see dokument on osa reformipaketist, millega seoses on juunis kaks tuhat seitseteist sõlmitud esialgne kokkulepe Malta eesistumise ajal. ning nüüd tuleb see kokkulepe uuesti avada, sest komisjon esitas septembris muudetud ettepaneku. arvestades, et see ettepanek on osa laiemast paketist ning äh, selle ning on osaks kaks tuhat seitseteist sõlmitud kokkuleppest, siis äh, meie komisjon osutas, äh, otsustas avaldada selle kokkuleppe ning see peab, peaks teil olema kättesaadav nüüd. arvestades, et kui oluline on tähtaegselt see reform ellu viia, oleme otsustanud nõndanimetatud kiirendatud ähm, ajakava alusel seda menetleda ja ainult inglise keeles. liidu raportöör, kes oli, kes, äh, kes oli raportöör ka eelmise ettepaneku menetlemise ajal, oli härra Niedermüller ning ta on kinnitatud nüüd ka raportööriks ja räägib meile hetke pärast sellest teemast. aga kõigepealt palume komisjonil esitleda meile seda ettepanekut ning seda teeb härra Ryan, üksuse juhi asetäitja peadirektoraadis. kas olete härra Ryan, jah? nii et härra Ryan, palun teie esitlus ja siis äh, raportöör räägib pärast teid. aitäh, härra juhataja. kaheteistkümnendal septembril eelmisel aastal komisjon võttis vastu meetmete paketi kolm õigusloome äh, ettepanekut, mille eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liidu võimekust toime tulla rändega. nagu president Juncker rääkis oma samal päeval toimunud kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta, on märkimisväärselt tehtud edusamme selleks, et rakendada tugevam äh, raamistik rändevaldkonnas. ent äh, vaja on teha täiendavaid jõupingutusi selleks, et Euroopa Liidu käsutuses oleksid vajalikud vahendid toime tulemaks tema ees seisvate ülesannetega. väga oluline on jõuda kokkuleppele varjupaigasüsteemi osas ning kokkulepe peab olema niisugune, et tasakaalustab solidaarsuse ja vastutuse. tugev varjupaigaamet on oluline sammas ühtses Euroopa varjupaigasüsteemis ning, ning oluline abivahend liikmesriikidele, kes on rändesurve all tugevam amet peab suutma andma liikmesriigi, anda liikmesriikidele tehnilist tuge ning äh, teadmustuge, et aidata neil paremini toime tulla nende ees seisvate probleemidega ning suutma teha koostööd teiste ametitega, et äh, oleks võimalik pakkuda lõimitud lahendusi. selleks ongi komisjon teinud äh, ettepaneku muuta oma algset ettepanekut Varjupaigaameti osas ettepaneku mõte on defineerida selgemalt ameti õiguslikku mandaat, panna paika, mis ülesandeid ametile võib panna, võt-, lahendada õiguslikud probleemid, mis takistavad ametil liikmesriikidele tuge osutamast. ning rõhutan kohe, et muudetud ettepanek lähtub esialgsest kokkuleppest eelmisel aastal kaasseadusandjate vahel, konkreetselt siis juunis kaks tuhat seitseteist sõlmitud kokkuleppest räägin. seoses komisjoni algse ettepanekuga eelneva aasta juulist. ning äh, uus ettepanek lähtub sellest kokkuleppest ning arvestab viimastel kahel aastal kogunenud äh, kogemusi Kreekast ja Itaaliast. Need kogemused näitavad, et me peame edasi laiendama äh, meie operatiiv- ja tehnilist äh, tuge, mida amet võib liikmesriikidele pakkuda. nii et äh, konkreetsed ettepanekud, mis me oleme teinud koos ettepanekutega muuta ka piiri- ja rannikuvalvet ning tagasisaatmise direktiivi, äh, ongi mõeldud kogu süsteemi paremini toimima panema. nagu rõhutasin, ettepanekud ei muuda meie algset ettepanekut väga palju ja lihtsalt täiendavad juba sõlmitud kokkulepet. vaatame nüüd konkreetsemalt, äh, mida, mis, mis me oleme siis ette pannud. kõigepealt, ettepaneku eesmärk on tagada, et liikmesriigid saaksid äh, kasutada laiemat tuge ameti poolt selleks, et neil oleks võimalik äh, rahvusvahelise kaitse taotlusi kiiresti ja õigeaegselt menetleda et oleks võimalik ametil äh, olla kaasatud kõigis menetluse etappides rahvusvahelise kaitse taotlustega seoses juba haldusmenetluse staadiumis, muuhulgas ka sel, selles staadiumis, kui määratakse Dublini määruse põhjal, missugune liikmesriik on pädev. ning äh, samuti nähakse ette võimalus osutada haldusabi ka apellatsiooniastmes, kui liikmesriik seda soovib. oluline on rõhutada, et laiendatud tuge on võimalik liikmesriikidele anda ainult siis, kui nad seda soovivad ning vastavalt vajadusele. seda ei saa liikmesriigile peale suruda. lisaks on oluline rõhutada, et lõppotsus rahvusvahelise kaitse taotluse osas kas on tegemist esimese astme otsusega, apellatsiooniotsusega või haldusmenetluse otsusega, see jääb endiselt, selle tegemine jääb endiselt pädeva liikmesriigi asutuse teha. ning loomulikult selle toetuspaketi konkreetne sisu sõltub liikmesriigi vajadustest ning äh, lepitakse kokku konkreetses rakenduskavas. ettepanek äh, sisaldab sätteid äh, piiri Äh, agentuuri ja varjupaigaameti parema koostöö tagamiseks, et meil oleks, et, et nad saaksid koos lähetada rände ohjemeeskondi, et lahendada väga erinevaid probleeme, mis liikmesriikidel võivad tekkida. kolmandaks, need meeskonnad on, neid on võimalik lähetada mitte ainult siis, kui tekib ootamatu surve, ja sellest räägiti siis kokkuleppes äh, rändevaldkonnas liikmesriigile, vaid ka ennetavalt. eesmärgiga paremini ohjata neid äh, segarändevooge, mida liikmesriigid näevad, mida liikmesriigid kogevad. lähtuvalt praegusest praktikast Itaalias ja Kreekas oleme paketis ette näinud ka selle, et äh, komisjon on nende meeskondade koordinaatoriks, tegevuse koordinaatoriks ning seda ongi täpsustatud nüüd äh, ettepanekus muuta ameti ülesandeid. see tagab parema sünergia ja kooskõla mm, eri ametite tegevuste vahel. kõik need muudatused on igati kooskõlas äh, piiri- ja rannikuvalve määruse muudatustega, mis võeti vastu samal päeval ning tugevdavad nende ametite koostööd ja parandavad seda. neljandaks, tehakse ettepanek äh, muuta paremaks juhtimisstruktuure vastavalt põhimõttele, mis on kirjas institutsioonide vahelises kokkuleppes detsentraliseeritud ametite kohta juulist kaks tuhat äh, kaksteist noh, selle leppe sõlmisid komisjon, nõukogu ja parlament, nagu te kursis olete, Eh, mida me muutnud oleme või mi-, mille muutmise ettepaneku me oleme teinud sellega seoses, on äh, jätta komisjonile vastutus teha haldusnõukogule ettepanekud kandidaatide osas äh, peadirektori asetäitja määramiseks. et ühtlustada menetlus ka äh, täitev- või tegevdirektori määramise menetlusega ning vastavad muudatused on ka Piiri- ja Rannikuvalveameti määrusega seoses tehtud. ning äh, võimaldamaks ametil täita oma laiendatud ülesandeid, nähakse ettepanekus ette viiskümmend viis miljonit eurot aastas täiendavat raha aastatel kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, mis võimaldab äh, ametil lähetada toetusmeeskondi vajalikul määral varustada neid vajalikul määral ning tagada vajalik taristu. ning kuna juba on kõlanud terve rida küsimusi eelmise punkti käsitlemise ajal härra Niedermülleri poolt ja proua Andersoni poolt, võiksin kohe selgitada, miks me ei teinud samal ajal ettepanekut näha ametile ette täiendavat personali. kõigepealt peaks ütlema, et me, me oleme kõik päri sellega, et ametil on vaja täiendavaid personali ning äh, ameti koormus on suurenenud ja ametitöötajate arv on kiiresti kasvanud ja kasvab jätkuvalt. me ei arvanud aga, et on koheselt vaja tingimata näha ette ametile täiendavat personali selleks, et amet saaks oma laiendatud ülesandeid täita. ning äh, oluline on siin märkida ka, et raha see täiendav raha, mis ametile ette nähakse, olulisel määral läheb ekspertide töö rahastamiseks, eksperdid, kes siis lähetatakse laiendatud mandaadi alusel saadetavates toetusmeeskondades. ning viimaseks, meil on hea meel kuulda, et teie komisjon on otsustanud kiirendatud ajakava alusel menetleda seda ettepanekut. aitäh! okay,. tänan, härra Ryan. ning äh, siin on nüüd, me näeme taaskord, miks seal äh, külas, külastus oli oluline meie delegatsiooni poolt ning äh, kui tähtsad need küsimused on. üldises plaanis tahaksin lisada, et et ametitöö on nüüd äh, inimestele tulnud märksa lähemale ja kõiki huvitab, missugune see lisa, lisatud väärtus on, mis ametitööst tuleneb. aga nüüd äh, Peter Niedermüller, raportöör, palun, sul on sõna. aitäh! ja aitäh äh, seda olulist asja päevakorda võtmast! ning tahaksin tänada ka komisjoni nendepoolse esitluse eest ja selle teema ettevalmistamise eest. nagu me teame, mais kaks tuhat kuusteist esitas komisjon muude ettepanekutega koos ka ettepaneku vastu võtta määrus Euroopa Liidu varjupaigaameti kohta ning selle ettepaneku mõte oli anda uuele ametile vahendid, mil selleks, et lahendada probleeme, mis Euroopa Liidu äh, liikmesriikide ees seisavad äh, rände- ja varjupaigapoliitikas. seda arvestades on parlament leid-, äh, on parlament kogu aeg soovinud, et ameti töö võimalikult ruttu käivituks. läbirääkimised ei olnud kerged, aga me jõudsime poliitilise kokkuleppeni, kokkuleppele kaasseadusandja nõu-, ehk nõukoguga siis kaks tuhat seitseteist suvel ning selle kokkuleppe tekst on praegu üleval parlamendi veebilehel, seda on avalikkusel võimalik vaadata, nagu härra Moraes mainis. meie hinnangul see poliitiline kokkulepe on endiselt kehtiv ja ja ma olen väga üllatunud, et nõukogu ei suuda selles olulises küsimuses kuidagi kompromissile jõuda. nii et komisjoni ettepanek tuleb minule üllatusena, sellepärast et mitte ainult ei ava see seda esialgset kokkulepet kaasseadusandjate vahel, vaid muudab ka oluliselt selle sisu, laiendades ameti ülesannete ringi vastavalt muudetud või reformitud Dublini määrusele, mille läbirääkimised endiselt kestavad. ning ma ei mõista, kuidas komisjon näeb selle endise, missugusena komisjon näeb selle varasema kokkuleppe õiguslikku staatust, ma olen teile, härra Ryan, juba rääkinud, et komisjon on valmis kokku leppima selle ajutise kokkuleppe pinnalt meiega, aga kui aga, aga nüüd selle uue ettepanekuga seoses muutub see olukord minu jaoks väga segaseks, et ma ei, ma ei saa aru, missugused on need taotlused selle uue ettepaneku taga meie hinnangu põhjal komisjoni ettepanekud, mis puudutavad laiendatud tuge, eh, kõike seda oleks võinud teha vastavalt meie ajutisele, meie esialgsele kokkuleppele. nii et eh, tõenäoliselt meil on vaja selle ettepanekuga seoses veel täiendavaid läbirääkimisi. nagu juba edastasime Austria eesistujale, eh, on Äh, varjupaiga küsimustega seotud teemade raportööride ja variraportööride vahel eri fraktsioonidest üksmeel selles osas, et me ei hakka ühekaupa neid teemasid läbi rääkima, neid teemasid, mille osas meil on juba sõlmitud esialgne kokkulepe eelmisel aastal. raportööride seisukoht on siin väga selge. lisaks võib öelda, et komisjoni ettepanek tekitab olulised menetluslikud probleemid Euroopa Parlamendile. ning komisjon ei ole seda kaalunud, nii palju kui mina tean. et äh, mul tekib küsimus, miks komisjon ei konsulteerinud parlamendiga enne, et kuidas oleks kõige parem äh, seda menetlust korraldada? loomulikult tervitame täiendava raha eraldamist ametile, see on äärmiselt vajalik aga pean taaskord märkima sellega seoses, et on väga kahetsusväärne, et ei ole ette nähtud täiendavat personali. ning äh, minu arvamus on endiselt, et eelarve suurendamine sellisel viisil ei ole väga mõistlik. ning kokkuvõtteks pean ütlema, et äh, mul ei ole, et ma, ma ei arva, et äh, meie parlament oleks valmis äh, avama seda poliitilist kokkulepet Varjupaigaameti osas, mis sõlmiti kaks tuhat seitseteist suvel. see on, selline on üldiselt raportööride ja variraportööride seisukoht, aitäh! tänan, Piiter! eesistuja poolt, poolset seisukohta kuuleme natuke hiljem. ja seoses nüüd äh, õiguslike aspektide ja personali aspektidega kuulame ära variraportööride seisukoha. kõigepealt Rahvapartei härra Kiil, palun. aitäh! tõesti väga äh, kentsakas punkt meie päevakorras. mäletan, et juunis kaks tuhat seitseteist Malta eesistumise ajal nõukogu ja parlament sõlmisid esialgse kokkuleppe uue õigusliku alusega seoses uue varjupaigaameti osas. ning sellest ajast on sõlmitud veel mitmeid esialgseid kokkuleppeid varjupaigavahendite osas. ja, ja kõik need on lõpuks blokeeritud nõukogus. nüüd paistab, et komisjon soovib ühineda nõukoguga äh, viivitades täiendavalt selle esialgse kokkuleppe rakendamisega või põhjustades täiendava viivituse. vaadake ma asja tähelepanelikult. komisjon esitab meile praegu ettepaneku, mis muudab teist ettepanekut, mille osas on juba sõlmitud esialgne kokkulepe. lubage, et ma nüüd vaatan selle ettepaneku sisu. kas see toob kaasseadusandjate seisukohad üksteisele lähemale, kas see loob paindlikuma õigusliku aluse uue varjupaigaameti tööks, võimaldamaks sellel äh, hõlpsamalt toimida reformitud varjupaigasüsteemi kontekstis, kas see suurendab oluliselt tulevase ameti pädevusi ja volitusi? paraku on vastus kõigile nendele küsimustele kõlav ei austatud esimees, nii palju kui mina tean, on meil laual kokkulepe olemas. ja nii palju kui mina tean, on see esimene varjupaiga teema, mille osas sõlmiti esialgne kokkulepe rohkem kui aasta tagasi. me ei tea, mida Euroopa Komisjon praegu tahab saavutada. me ei tea, mida nõukogu soovib. aga ma olen mul on, minu jaoks on päris selge, mida meil vaja on teha, meil on vaja uus varjupaigaamet kinnitada ning teha seda enne meie parlamendi tööaja lõppu ja me soovime selle eesmärgi saavutada. raportöör Peter Niedermüller saab meie toetuse käesoleva, äh, olemasoleva või sõlmitud kokkuleppe rakendamiseks täiendava viivituseta. väga selge toetus raportöörile selgemini ei olekski seda saanud öelda. ma loodan, et austaja eesistuja kuul-, kuulas seda tähelepanelikult ning usun, et sarnased sõnad kõlavad ka teiste variraportööride poolt. Martina, palun, soovisid sõna? kuue variraportöör oled. ka mina ütlen, et olen ju täiesti päri sellega, mida rääkis Peter ja ma pean ütlema, et ma olen tõesti üllatunud. arvestades, et komisjon peab ju mõistma, et meil on vaja pikaajaliselt tööl olnud personali, kes nii keerulise teemaga töötavad. ning ning on ju selge, et kui laiendatakse ameti ülesandeid ja, ja eraldatakse täiendavat raha, siis on ju vaja ka täiendavat personali. sest ekspertide palkamine väljastpoolt, noh, kui on ju, on ju mõistlikum, et kui soovitatakse, soovitakse oma pädevust suurendada, nagu komisjon kindlasti tahab oma tegevusvaldkonnas siis eh, peaks samast lähem-, lähendamisest lähtuma ka ameti puhul ning mina ei ole kindlasti nõus sellega, et laiendatakse ülesandeid, suurendatakse eelarvet, aga samas öeldakse, et aga palgake siis endale eksperte väljastpoolt. inimesi, kes töötavad sarnaste teemadega, kes on asjaga kursis aga kes siis ei, ei jää teile tööle ja kes ei jaga oma teadmiste pagasit teiste töötajatega. sest eksperdid tulevad, teevad oma töö ära ja lähevad oma teadmistega minema. samuti tahaksin paluda komisjonil eh, saata meile algse taotluse, mis komisjonile saadeti Coreperilt seoses võimalike turvaliste kolmandate riikidega. see valmistab mulle endiselt muret, vaatamata sellele, mida me kuulsime. ja kui minu mure on alusetu, siis eh, kuulaksin hea meelega teilt, mitte täna, või, või saaksin teilt, võib-olla mitte täna, aga igal juhul saaksin teilt hea meelega ära, ärakirja sellest taotlusest, mis saadeti Varjupaigaametile. ja see lahendaks need võib-olla mm, põhjendamatud mured, mis mul on. aitäh! teiste fraktsioonide variraportöörid tulla ei saanud, aga äh, üldine suunitlus on selge, et raportööri seisukohta toetatakse. nüüd annan sõna tagasi komisjonile ja palun pär-, lõpuks ka Simon Brammeril, Austria eesistuja esindajal, sõna võtta. ja kuna jäänud on kaks kuud, siis kui lubate, siis saan võib-olla paluda teil rääkida sellest, mis toimub selle paketiga üldiselt praegu, rääkida laiemast kontekstist, kui te saate seda teha, oleks sellest palju abi. ja samuti käsitleda neid konkreetseid punkte, mille tõstatas raportöör suur tänu! austatud raportöör, austatud juhataja, daamid ja härrad, suur tänu, et kutsusite meid siia libe komisjoni ning äh, andsite võimaluse nõukogu seisukohad esitada. tänan ka Euroopa Komisjoni muudetud ettepanekut esitamast, äh, mis kaksteist september esitati, nagu kuulsime ning lubage, ma kohe alguseks vastan kõlanud märkustele, et ka meile eesistujana on täiesti selge, et muudetud ettepanek Euroopa Komisjonilt lähtub esialgsest kokkuleppest, mis sõlmiti Malta ja Eesti eesistumise ajal Euroopa Parlamendiga. nii et ma kinnitan, et me ei kavatse äh, kalduda kõrvale kokkulepitud tekstist äh, osades, kus Euroopa Komisjon ei ole muuda, muudatusi ette näinud oma muudatusettepanekus. nüüd infoks. kuidas me kaheteistkümnenda septembri ettepanekut oleme nõukogus menetlenud? Äh, siin võin teile öelda, et esim-, esmane analüüs juba kahekümne viiendal septembril äh, nõukogu varjupaiga töörühmas toimus ning äh, käesoleval nädalal, esmaspäeval, kaheksandal oktoobris, oktoobril toimus teine koosolek äh, sisejustiitsnõunike tasandil ning esmased kompromissettepanekud on esitatud ja järgmine koosolek tuleb samal tasandil, nõunike tasandil kahekümne kuuendal oktoobril. meie poolt on kavatsus võimalikult pea jätkata läbirääkimistega sellel teemal. ja kui vastav enamus on olemas, siis võimalikult pea paika panna mandaat triloogiks Euroopa Parlamendiga. mul on hea meel kuulda, et ka Euroopa Parlament vastavalt sellele, mida me siin Liibe komisjonis kuuleme, kavatseb seda asja kiirendatud korras menetleda ja, ja ootan head koostööd raportöör härra Niedermülleriga, aitäh! okei okay,, that's nice, thank you um.... väga tore härra Ryan, kas soovite midagi lisada? midagi meie üldisele äh, masendusele. kas soovite? kui, kui raportöör ei soovi sõna, siis. ei, usun, et kõik on üsna selgelt ära räägitud juba. mis puudutab täiendavaid ressursse äh,, siis rääkisin sellest juba alguses, et eh, me, meie hinnangul ei olnud vaja tingimata uut personali, arvestades seda, et praeguses ettepanekus, mis on esialgse kokkuleppe tekstis sees, oli, et eh, suurendatakse ametipersonali kuni viiesaja inimeseni, mis tähendab päris suurt suurendamist võrreldes praeguse olukorraga ja seetõttu ei olnud eh, täiendavat suurendamist vaja ette näha, aga igal juhul märkisin üles selle, mida parlamendiliikmed äh, vajaliku leidsid olevat. mis puudutab ettepaneku lisaväärtust ning äh, just sellest härra Niedermüller ja härra Coelho rääkisid ilmselt. sellega seoses saan vaid öelda, et ähm, need on väga niisugused konkreetsed äh, väikeste detailide muudatusettepanekud ning nende mõte ei ole avada mingeid suuri teemasid, mille osas eelmisel suvel juba kokkulepe on saavutatud ma, me, ma leian, et äh, need muudatused saab teha ilma neid laiemaid teemasid uuesti avamata. ning konkreetsemalt äh, osutaksin sellele, et komisjoni algne ettepanek koostati kaks tuhat kuusteist suvel. ja meil on sellest ajast kogunenud märkimisväärne kogemus iseäranis seoses toetusmeetmetega ameti poolt äh, Äh, siis nendes äh, paljude rände, sisserändajatega kohtades Itaalias ja Kreekas ja ning seoses selle kogemusega leidsime vajaliku olevat ametiülesandeid täpsustada ja samas äh, tagada, et need rändeohje toetusmeeskonnad, et neid oleks võimalik lähetada äh, laiemas, laiemalt kui äh, algses ettepanekus paika pandud ning äh, ette pandud muudatused piiri- ja rannikuvalve osas, äh, need, need olid vajalikud selleks, et kaks ametit saaksid paremini koostööd teha ja, ja viimane punkt, eelarve, nagu mitu parlamendiliiget märkisid, täiendavad vahendid Äh, on ametile vajalikud. ning see on üks muudatusi, äh, mis äh, meile muudetud ettepanek endaga toob. aitäh! ja äh, proua Andersoni punkt, see info kolmand-, kolmandate turvaliste riikide kohta, kas te seda ei käsitlenud ju praegu? kas sooviksite vastata äkki? turvalised kolmandad riigid. sellega seoses on EASO-t tõesti, EASO-lt palutud, ma võin seda kinnitada, äh, läbi viia uuringuid, uurida võimalikke äh, riike, mis oleks võimalik kanda turvaliste kolmandate riikide nimekirja. ja selle taotluse esitas nõukogu ja ma mõistan, et, et äh, töö selle teemaga praegu EASO-s käib. aitäh, härra Rajan. mul oli väga hea meel, et te vastasite, sest ma olin valmis juba tegema väga masendavat kokkuvõtet, aga aga Piiter, võib-olla sina võtad asja kokku, võib-olla see ei ole nii masendav. mina saan vastata lõpuks, kui on veel mingeid kommentaare. aga tundub, et keegi ei soovi enam midagi öelda. Martina, soovid sa midagi öelda? ühte asja. ma tean, komisjon on, on öelnud meile nii, nagu asjad on, aga ma tahaksin, et, et täpsustataks selle taotluse sisu, et kas te saaksite parlamendiliikmetele saata selle konkreetse sõnastuse, mida taotleti täpselt ametilt et ma saan aru, komisjon kinnitas seda, ma olin asjaga kursis, nii et aga ma ei tahtnud seda kinnitust komisjonilt, et EASA-t on palutud niisuguse uuringu läbiviimist, vaid ma tahaksin näha, et täpselt mida EASA-lt paluti. kas oli see e-kirjade vahetus, saadeti mingi tavaline kiri ametile, et seda kirja või taotlust või kirjavahetust, et selle võiksite meile edastada. hüva see, see palve on väga selge ja, ja härra Ryan, selle juurde tuleme tagasi, Piiter, palun, väga lühidalt. tahaksin veel kord tänada komisjoni ettepaneku ja selgituste eest, seda ühelt poolt, ja nüüd lähen üle saksa keelele. mul on äh, loomulikult väga hea meel et Austria eesistuja on vaja, äh, valmis kiireloomuliselt seda menetlema, ma loodan, et see on võimalik ja mul oleks väga hea meel, kui me võimalikult ruttu suudaksime jõuda kokkuleppele, sellepärast et ma leian, et kõik, kes me siin saalis oleme, on päri selles osas, et meil on vaja varjupaigaametit, varjupaigaamet on väga oluline vahend selles poliitikavaldkonnas. ning väga oluline oleks, et Austria eesistuja meid toetaks siin, aitäh! Okay. Um, to Mr Ryan on that specific point. härra Ryan, kas tahate midagi lisada, mis proua Anderson tõstatas? jah, hästi lühidalt, minul ei ole seda teksti siin ees, aga teen ettepaneku, et äh, võtame ühendust sekretäriaadiga juba kunagi hiljem ja vaatame, kas saame teile mingeid muid äh, dokumente saata hästi, hoian silma peal. ma saan aru, mis raportöör ütles ja mis ka nõukogu ütles. väga variraportööride koosolekul tuleks vaadata, mis komisjon ütles, see ei ole rahuldav ja siin on teatud poliitilised mured sellega seotud. samuti ma arvan, et seda tuleb vaadelda kogu paketiga koos, mitte seda eraldama, see on ka põhjuseks, miks ma küsisin, kas eesistuja on valmis sellest rääkima. ma näen, et eesistuja keerutab silmi ja meie ka pööritame silmi, see on ühine silmade pööritamine, sellepärast et kõik ja eh, aga igal juhul variraportorid arutavad seda, sest me peame vaatama, eh, kus suunas liigutakse, mingeid liikumisi tuleb, peab toimuma kogu paketi osas viimastel kuudel. aga igastahes meie pool tara on poliitiline kokkulepe õigusloomelise ettepaneku osas. aitäh raportöörile, variraportööridele kes äh, on kõvasti tööd teinud, seda hindame kõrgelt ja tuleme selle juurde tagasi siis, kui variraportöörid oma koosoleku maha pidanud ja tulevad tagasi. aitäh komisjonile ja ka eesistujale vastuste eest. niisiis, kolleegid, lähme edasi nüüd kiiresti, sellepärast et meil on hääletused programmis, peame ajakavast kinni pidama. kuues punkt, õiguste ja väärtuste programmi loomine siin on meil ette nähtud kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse programmi kohta ülevaade. nagu te teate, see ettepanek on seotud äh, eelarvega selleks samaks perioodiks vastavalt Euroopa Liidu eeskirjadele, mis rahastamise ette näevad. see programm käib koos äh, õigusprogrammiga, see käib samas eelarve peatüki ning eesmärgiks on tagada pluralistlik, demokraatlik äh, kaasav ühiskond. Budil Valero on raportööriks ja annangi nüüd sõna Budilile. kui te selleks punktiks siia ei jää, siis palun lahkuge vaikselt, palun Budil. suur aitäh, lugupeetud presi-, eh, esimees. räägin rootsi keeles. palun pange klapid pähe, kui te rootsi keelest aru ei saanud. hästi aitäh variraportöörile, kolleegidele. tegemist on programmiga millega töötavad paljud komisjonid parlamendis ja tahaksin tänada kõiki organisatsioone, kellega me oleme kontaktis olnud ja samuti Sotsiaal- ja Majanduskomiteed, regioonide komiteed. konteksti kohta nüüd olukord Euroopa Liidus ei ole stabiilne. on need aluspõhimõtted, millest me lähtume ja mille rajab meie kogu tegevus. me näeme, et osad põhimõtted on ohtu sattunud, samuti on tekkinud olukord, kus kodanikud tegelikult ei tunne hästi oma õigusi Euroopa Liidus samuti artikkel kaks, üldpõhimõtted, millised need on Euroopa Liidus. sellest tulenevalt siin parlamendis aprillis sellel aastal hääletati resolutsioon, millega nõuti lisavahendeid selleks, et toetada ka kodanikuühiskonna organisatsioone, mis tegutsevad Euroopa Liidus inimõiguste valdkonnas ja ka sellega seotud valdkondades meil on vaja jõuda vähemalt samale rahastamistasemele tegemist on organisatsioonidega, mis kontrollivad äh, meie võimude tegevust me küll rahastame vabaühendusi väljaspool Euroopa Liitu, kuid mitte kodanikuorganisatsioone Euroopa Liidus. ja sellise ettepaneku me siis äh, teeme, komisjon tuli välja ka oma ettepanekuga, täname teda selle eest. sellega oleks võimalik praeguseid olemasolevaid programme mõneti ka laiendada, nii et me saaksime katta erinevad teemavaldkonnad, mis puudutavad meie põhivabadusi ning õigusriiki Euroopa Liidus. kahjuks aga lisavahendeid selleks ette nähtud ei ole ja see tähendab seda, et siis juba praegu alarahastatud olemasolevad programmid äh, kannataksid. Nende programmide jaoks ei ole juba piisavalt vahendeid, mis olemas on, aga need äh, ebapiisavad vahendid leiavad nüüd kasutamist ka muudeks eesmärkideks. sellest on natukene keeruline aru saada. kokkuvõtteks koos variraportööridega jõudsime me seisukohale, mille kohaselt Euroopa Parlament peab need nõudmised läbi vaatama. mis sõnastati tegelikult juba mõnda aega tagasi. meiepoolne ettepanek puudutab muuhulgas ka reguleerimisala ja siin lähtume praegu olemasolevatest programmidest. ja me teeme ettepaneku programmi lisada uus punkt, mis tuleneb artiklist kaks ning aluspõhimõtetest Euroopa Liidus. samuti tegin ettepaneku tõsta eelarvet selleks, et see kõik võimalik oleks, sellepärast et kui me peame seda tegema praeguse eelarve raames ja siis äh, võetakse olemasolevatelt programmidelt raha vähemaks. me räägime uuest valdkonnast ja miljardist eurost veel me peaksime üritama osa, kodanike osalust äh, suurendada Euroopa Liidu demokraatlikus elus. viissada miljonit eurot, üks äh, euro inimese jaoks, see, äh, kohta see oleks ka ju hea. me tahame et, et nelikümmend protsenti sellest rahast suunataks just kodanikuorganisatsioonidele mitte kõikides valdkondades, on ka teatud regioone ja kohalikke omavalitsusi, kes tegelevad nende küsimustega ja peavad neid äh, prioriteetiks, kuid äh, teatud äh, programmi osades küll. kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks on väga oluline, et nad saaksid neile vahenditele ligi. tihti on tegemist ka ainult väga väikeste organisatsioonidega, mis eksisteerivad ainult ühe liikmesriigi tasandil ja nende jaoks on väga keerukas äh, taotlusi äh, esitada. Mm, seega me teeme ettepaneku, et me peaksime lihtsustama korda just väikeste organisatsioonide jaoks. me usume, et äh, samuti tuleb neid organisatsioone rahastada mitte ainult projektide raames, vaid nende, nende loomist ka toetada. selle alusel on võimalik ka suuremaid organisatsioone luua ja seeläbi oleks võib-olla võimalik jällegi väiksemaid rahastada. mis puudutab jällegi kodanikuorganisatsioonide elu lihtsamaks tegemiseks, eh, ma usun, et me peaksime neile toetust pakkuma, ma saan aru, et komisjoni ettepanekus on väga palju aspekte ka selle kohta, olen selle eest tänulik. samuti teen ettepaneku, et riiklikud kontaktpunktid peaksid olema sõltumatud mõtelgem olukorra peale liikmesriikidest, väga oluline on, et need liikmesriikide kontaktpunktid oleksid olemas igas liikmesriigis ja oleksid sõltumatud. meie sooviks on kiiresti edasi liikuda, hääletame kümnendal detsembril. ja kahekümne kuuendal novembriks on võimalik esitada muudatusettepanekud, pärast seda teeme kompromissid. olen veendunud, et kindlasti laabub meie koostöö suurepäraselt. suur aitäh, Bodil, suurepärane töö. nüüd võime edasi minna kohe variraportööridega Rahvaparteist eh, Mikkel Puuni. esmalt suur aitäh Bodilile raporti eelnõu eest ning äh, töö eest, ma arvan, et väga oluline on, et me sellega edasi liigume ning ma usun, et koos suudame me äh, muuta äh, selle ettepaneku ka realistlikuks. kolm küsimust. kui me vaatame läbi komisjoni ettepanekud ja koostame oma resolutsiooni ja aitäh et osa meie resolutsioonist äh, on läinud tegelikult sisse ka ettepanekusse, siis ikkagi olen ma teatud mõttes äh, rahulolematu, sellepärast et me arutasime äh, seda, et me peame toetama just kohalikul tasandil kodanikuorganisatsioone, aga ma arvan, et me peaksime muutma selle lahenduse reguleerimise ala ja peaksime keskenduma palju enam just väikestele kodanikuühiskonna organisatsioonidele kohalikul tasandil, mis on avatud dialoogile, eh, demokraatia tegemisele ning eh, mis õpetavad osalusdemokraatiast, see on mm, esmatähtis Euroopa Liidu tuleviku jaoks. teiseks, ma arvan, et me peaksime teatud reegleid lihtsustama, muidugi mõista aruandlus peab aset leidma ning kõik peab olema ka läbipaistev, kuid samas me peame ka arvestama sellega, milline vihmavarju mudel, nagu ka sina mainisid, Bodil, äh, võiks toimida, väga oluline on, et ka liikmesriikide kontaktpunktid oleksid sõltumatud, see muudaks süsteemi palju mugavamaks kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks. väga oluline on samuti ja me mõistame seda, kui me räägime õiguste ja väärtuste programmist, siis meil on seal kolm osa, äh, ka osalus Tafne programmis, äh, mis muuhulgas kätkeb lastevastase äh, naiste ning noortevastase vägivalla vastast võitlust ja ennetamist. ma olen nõus raportööriga, et meil on vaja eraldi välja tuua ka Euroopa Liidu väärtused, sellepärast et eh, palju lihtsam oleks siis arutada, kuidas teil selle, sellealast tegevust korraldada, nii et eh, kogu süsteem oleks ka läbipaistev kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks. viimane punkt puudutab eelarvet. meie meelest ootasime me ühte koma viit miljardit selle instrumendi jaoks. nüüd aga, kui me neid programme analüüsime, räägitakse inimestesse investeerimisest ja nii edasi, siis Euroopa Sotsiaalfond on samal tasemel, Erasmus pluss saab juurde Euroopa Solidaarsuskorpus samuti kahesaja protsendi võrra tõstetakse loov Euroopa kasvab, ka teised saavad rohkem vahendeid, kesksed ametid, ka need, mis on meie all libes. aga kui me vaatame õiguste väärtuste programme, siis eh, õigused, väärtused ja siis eh, siin on vähem ette nähtud, nii et eh, ma nõustun raportööri ettepanekuga, mille kohaselt tuleks rohkem vahendeid ette näha võrreldes äh, praeguse komisjoni ettepanekuga, kuid äh, samas on mul teatud kahtlusi selle kohta, kas äh, eelarvekomisjonis on meil võimalik kolleegidega üksmeelele jõuda. tõenäoliselt tuleb meil vaadata, kas üks koma viis miljardit sobib, kui me või mitte, kui me paneme eraldi Euroopa Liidu väärtused. meil on aega veel muudatusettepanekute esitamiseks ja samuti tahaksin lisada veel midagi. ma usun, et me peame mõistma, kuivõrd oluline on Euroopa Liidu tuleviku jaoks, meie kõigi jaoks see, et me toetaksime kodanikuühiskonna organisatsioone, eriti võttes arvesse põhiõiguste ameti eh, raporteid, kus me näeme, et kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevus väheneb, kuivab kokku. siin me ei räägi poliitilistest või dialoogilistest põhjustest, vaid see on esmatähtis selleks, et kodanikud kõikidest liikmesriikidest osaleksid rohkem Euroopa Liidu demokraatias. aitäh, Mikael! sotsialistide demokraatide variraportor on Cecil Kienge. palun. aitäh. ma tahan tänada ka raportööri, kes on äh, teatud muudatusi oma raportisse sisse viinud. me oleme juba põhjalikult arutanud seda, meil on ka mõned märkused. sotsialistide nimel võin ütelda, et muudatusettepanekutega saame nõustuda praegu ja liiguvad õiges suunas, nagu ka lubatud. meie jaoks on oluline, et kaitstaks äh, väärtusi ja õigusi, kuid samuti tuleb kodaniku äh, kontseptsiooni tugevdada. ma arvan, et me peame äh, toetama ja edendama Euroopa kodaniku mõistet sellest tulenevalt nõustun programmi pealkirja muutusega, siia tuleks samuti kodaniku mõiste lisada või kodakondsuse mõiste. see vastaks ka Euroopa Liidu väärtuste osale. Nende väärtuste osas me ei saa kindlasti unustada õigusriiki ja demokraatiat. Need on esmatähtsad selleks, et suurendada kodaniku usaldust Euroopa Liidu vastu. ma nõustun raportööriga selles osas, et tuleb laiendada toetus võimalusi. siinkohal viitan muuhulgas toetusele, mida pakutakse vägivalla ohvritele eh, muuhulgas näiteks paremat juurdepääsu õigussüsteemile. samuti võitlus diskrimineerimise vastu ja siinkohal pean silmas eelkõige just ruumide vastasust. olen raportööril juba teada andnud, et esitan ka muudatusettepaneku, millega tahan eh, ka afrofoobia vastast see mm, äh, muudatus sisse viia. seda on üha rohkem Euroopas täheldada. samuti äh, võtan teadmiseks uued sätted, millega nähakse ette bürokraatliku koorma vähendamist, eriti võttes arvesse, et me peame tagama programmidele juurdepääsuga väikestele kodanikuühiskonna organisatsioonidele. samuti nõustun sellega, et tuleb pidada kodaniku dialoogi äh, programmidest toetuse saajatega ning peamiste sidusrühmadega. tahaksin samuti paar sõna ütelda riiklike kontaktpunktide kohta. ma hindan raportööri pingutusi äh, selles valdkonnas Eh, mis peaks eh, kasu tooma mm, toetuse saajatele, aga ma arvan, et me peaksime võib-olla olema paindlikumad. paljudes liikmesriikides need struktuurid on juba olemas. Neid tuleks lihtsalt paremini ära kasutada ja vältida seda, et eh, tekiksid, tekiks dubleerimine ja lõpetuseks rahastamine nagu kolleeg Pooli juba ütles, muidugi mõista ma toetan olulist äh, toetuste suurendamist, me peame seda nõudma, sellepärast et ma usun, et väljakutseid on väga palju kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes võitlevad rassismi, ksenofoobia, viha lõhutamise, äh, äärmu-, vägivaldse äärmuslikkuse vastu. selleks on vaja olulist toetust ka Euroopa Liidu poolt ja ma leian, et Nende programmide läbi saame tagada ka julgeoleku ja saame tugevdada Euroopa Liidu õigusi ja väärtusi. sellest tulenevalt äh, tagame ka julgeoleku. samas aga olen kriitiliselt meelestatud sellele, et saame üle võtta vahendeid äh, teistest programmidest, kui on rikutud õigusriigi põhimõtet. võib-olla peaksime leidma alternatiivseid äh, lahendusi Eh, millega me ei mõjutaks negatiivselt neid organisatsioone, mis eh, võitlevad demokraatia ning õigusriigi tagamise nimel liikmesriikidest. ma arvan, et me peaksime leidma kompromissi selles punktis selleks, et me tegelikult ei karista <coughs> karistaks seeläbi kodanikuühiskonda, vabandust. tänan eh, raportööri, ajakava on tihe. loodetavasti saame selle mandaadi lõpuks ühele poole tööga, aitäh!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 aitavad ka kaasa kodanikuaktiivsusele eh, või siis toetavad mingeid ideoloogiaid. kodanikuühiskond tähistab inimtegevust, mida me toetame. Eh, tahame toetada kodanikke ressurssidega eh, ja mitte eelistama teatud ideoloogiat. seega nüüd küsiksin proua Valerolt ja kolleeg Michalilt, kes rääkisid ühest teisest programmist enne, et kas nad ei saaks täpsustada oma seisukohti. kolleeg Michal rääkis perevägivallast või koduvägivallast ja nüüd küsiksin, kas selle uue programmi alusel saaks näiteks uurida vägivalda ja uurida ka vägivalda homoseksuaalsete paaride seas. E, nii, ma räägin siin rahvusvahelisest koalitsioonist, mis on moodustatud vägivallavastase e, võitluse jaoks. E, näiteks, kas saaks uurida vägivalda geiklubides? Poolas isegi liberaalsed äh, aja, ajalehed nagu Gazeta Wyborcza on sellest probleemist rääkinud ja ma arvan, et kas äh, seda tuleks tõstatada. küsiksin, kas see programm äh, saaks kaasa aidata ka äh, teadusuuringutele või, või uuringutele äh, seoses näiteks paljulapseliste peredega. me teame, et paljulapselised pered sageli kat-, kannatavad puuduse all eh, ja nüüd küsiksin, kas selle uue programmiga saaks kuidagi uurida, kuidas nende olukorda parandada. ma saan aru, et kõike toetada ei saa, aga räägin siin konkreetsetest programmidest küsin näiteks, kas te olete midagi sarnast kavandanud, tänan. suur tänu. Äh, kultuurikomisjoni raportöör, kas teie sooviksite sõna? suur aitäh. Äh, vabandan, et ma jäin hiljaks ja ma ei äh, kuulnud Vodili sõnavõttu, tõesti, me olime kultuurikomisjonis, et just rääk-, rääkida nendest samadest teemadest ja meie diskussioon oli väga huvitav. kultuurikomisjonis püütakse ka kaasa rääkida nii palju kui võimalik selle raporti kujundamisel muidugi teatud äh, valupunktid on näiteks, kuidas meie oma tegevust koordineerida, kuidas äh, lahendada õigusliku aluse küsimus, kuidas äh, suhtuda e, ettepanekusse e, täiendavaid töösuundi finantseerida. nüüd e, küsimus summadest ja sellest, kuidas omavahelist tööd koordineerida, on peaaegu lahenenud, aga ikkagi me tahame veel neid asju arutada, et vältida, et äh, kaks komisjoni eri jalga ei astuks nüüd. kultuurikomisjon näeb äh, seda kodakondsuse küsimust nii, me oleme mõelnud, kuidas seda tugevdada seda tegevussuunda, et see tooks kasu kodanikele ja muidugi ähm, me saame muudatusettepanekuid teha, oleme arutanud ka sisulisi küsimusi, nimelt äh, mida üldse kodanikud ootavad Euroopa Liidult, äh, mida tuleks luua, kuulasin siin härra Jureki sõnavõttu ja tõesti äh, ka kultuurikomisjoni raportis ja libekomisjoni raportis on vaja mõned elemendid ära täpsustada nii, et äh, see programm tõesti äh, muudaks kodanike ja kodanike organisatsioonide elu. Äh, ausalt öelda, me saame seda mõtet toetada ja täpsustame nii palju kui võimalik, et tõesti programmist oleks kasu. suur aitäh, ma pean äh, siin nagu oma poolt veel äh, lisama, et kohtusin ka teatud äh, inimestega, ma olen ise vabaühenduse direktor olnud ja uurisime, millised on täiendavad rahastamisvõimalused ja Michal näiteks ja proua Kienke ja rapor-, lisasid oma ettepanekuid raportööri tekstile äh, tõesti, rahastamisele ligipääs on praegu väga keeruline, kui mõtleme kas või kõige algelisemale tegevusele kodaniku tasandil, mis on siiski vajalik kodanikuühiskonna toimimiseks. me ei räägigi millestki keerulisemaks, aga tegelikult tahaksime anda lisaväärtuse kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes siis peaksid nägema, et Euroopa Liit on nende liitlane. see ei ole lihtsalt mingite eeliste väljakauplemine, ei, tahaksime kõigile võrdsed võimalused anda. härra Pooni, kas te tahaksite siin sõnavõttudele reageerida? suur aitäh, minu kolleeg Marek palus mind. ja ma pean nüüd vastama, ma tunnen, et ma pean vastama. dialoogi vaimus arvan ma, et äh, kõik võimalused on avatud, kui teil äh, tuleb tõstatada diskrimineerimise küsimus erinevates olukordades, siis tõesti äh, ei maksaks vahet teha ja tabusid teha või välja mõelda, et diskrimineerimist tuleb arutada mis tahes juhtumi puhul ja me peame tunnistama, et me tahaksime avatud olla kõigele. E, millest sa rääkisid, muidugi mõned inimesed võiksid teie seisukohta raporti ähm, võib-olla valesti tõlgendada, kartes, et teil on mingisugune salajane agenda endal, ei. Äh, kui äh, on tegemist Euroopa väärtustega, kui Euroopa väärtust, näiteks inimväärikust, õigust mitte diskrimineeritud olla, kaitstakse, siis on võimalik küll lahendusi leida. probleem on selles, et praeguste programmide puhul on eh, igasuguseid meetmeid. Need peavad jätkuma. ja probleem on selles, et kui me tahame toetada mitte ainult ehm, liikmesriikide organisatsioonide võrgustikke, ja mitte ainult neid organisatsioone, eh, mida valitsused toetavad Euroopa rahadega, ähm, vaid ähm, on vaja ka ähm, kohalikku kodanikualgatust toetada, sest äh, need organisatsioonid, äh, neil on omad vajadused ja nad peaksid saama palju rohkem võimalusi dialoogi pidamiseks ja ma arvan, et selles suhtes oleks meil võimalusi küll äh, ei, ei ole vaja ideoloogiliselt või poliitiliselt neid teemasid käsitleda. mõtleme inimestele kui sellistele, mõtleme kodanikele, neil on igasuguseid probleeme, tänan. Thank you, thank you uh.... suur aitäh. Jean, did you, your uh.... Jean, kas sa soovisid sõna võtta? või tahtsid vastata? tead, ma hakkan juba ära väsima. jah, aga kolmapäev on juba nagu neljapäevaks saanud. We have votes at eleven thirty, so if you go then üksteist kolmkümmend hakkab hääletamine, aga palun siis, kes veel sõna soovivad, tehke lühidalt. Sorry, yeah, I am, I am doing I am äh, vabandage, ma olen tööhõivekomisjonis raportöör ja äh, tahtsin tõesti panustada sellesse diskussiooni, mis meil toimus, ei et arvestades seda, millest me kõnelesime eile, me tegelikult eelarvega ei tegelenud. sellega hakkab tegelema põhikomisjon, aga äh, minu arvamusele pole praegu ka muudatusi tehtud, tahan selle kohe ära öelda, aga äh, kui me rääkisime ehm, rääkisime pealkirjast siis või selle nimetust, selle programmi nimetusest, tahtsime, et seal oleks kindlasti equality, võrdõiguslikkus sees ja oleks see võib-olla enne õigus isegi. ja see on seotud ka e, tööhõive probleemidega. Equineti peaks kindlasti jätkuvalt finantseerima programmist, sest see on üks e, nii-öelda põhikirjaline üksus, mis on loodud just selleks, et Euroopa õigust, äh, seadusi kaitsta, see, meil on väga oluline roll nüüd ja äh, seda tuleks rahastada. siis küsimus on ka töökohtades äh, oluline on fraktsioonide vaheline koostöö ja nüüd muidugi mm, kodanikud, citizens on kindlasti parem termin kui inimesed, people, ähm, me ei hakka siin praegu vaidlema, kes, kes on välja jäänud kusagilt loetelust, ei. aga üks küsimusi, mida peaks tugevdama, on see, kuidas eh, leida sünergia äh, teiste Euroopa Liidu fondidega ja mitte nii, et üks fond võtab teiste töö üle. ma üldiselt saan ka eelkõnelejaga nõustuda, tänan. suur aitäh. Silvi, kas sul oli üks lause lisada? mul olid mõned täiendavad küsimused Richardile. Äh, äh, kui te lubate, hea meelega äh, kui praegu saab küsimusi esitada. nii, mul olid paar küsimust tõesti täienduseks. lisas on kirjeldatud kõiki neid meetmeid, mida saab eh, fondist rahastada, et, et see on kadunud. nüüd on rahastamisest räägitud tehi põhiosa, teksti põhiosas, võib-olla eh, just ühtlustamise mõttes võiks tõesti selle lisa pigem või need kõik need loetelud pigem lisasse panna, siis nüüd dialoog kodanikuühiskonnaga, see teema on selline ju üldine ja läbiv. võib-olla saab täpsustada seda uut artiklit, selgitusi lisada ja siis viidatakse siin äh, riiklikele kontaktpunktidele, mis peaksid olema sõltumatud ja muidugi ma olen sellega nõus, aga võib-olla saaksin ka nagu laiemalt seda seletada, et mõistmist parandada. vabandage, et ma jälle vahele tulin, aitäh. aitäh, Birgit, nüüd on sinu kord, palun, sa oled väga kannatlik olnud. aitäh, härra juhataja. ma ei tahaks ettepaneku üksikasjadest rääkima hakata, pigem peaksin, taht-, tahtsin öelda, et äh, on väga ebameeldiv, et me üldse peame parlamendis niisugusest ettepanekust rääkima, sest sisuliselt, nagu juba öeldi, me räägime sellest, et et meil on äh, programmid olemas äh, riikide jaoks, mis on väljaspool Euroopa Liitu, kus me soovime demokraatiat toetada, nüüd me räägime niisugusest programmist Euroopa Liidus ja kahjuks on selleks põhjust, sellepärast et paljudes liikmesriikides kes ei, ka nendes, kes ei ole praegu meie päevakorras väga kõrgel kohal, on probleeme demokraatia, õigusriigi ja väärtustega, mis äh, on kirjas põhiõiguste hartas. ning osaliselt vabaühendused, kes äh, diskrimineerimisega võitlevad ja on um, ja selles valdkonnas töötavad inimõiguste eest seisavad, neil on probleeme oma töös, nii et väga kahetsusväärne on, et me sellisest teemast üldse rääkima peame. mis puudutab nüüd küsimust konkreetsetest tegevustest, siis ähm, peab siin selgelt välja ütlema, et konkreetsel juhul võib, võivad need olla erinevad regioonide lõikes või liikmesriikide vahel. eelarve küsimus on äh, on väga pingeline, taaskord me näeme, et eh, selles valdkonnas ei taheta raha eraldada, kolleeg Booni rääkis juba, et eh, et eh, õiguse valdkonnas rahasid vähendatakse, teistes valdkondades jällegi antakse juurde, ka Erasmuses, aga Erasmust samuti ei laiendata, võiks öelda. et siin tuleb Interrail lihtsalt juurde, nii et sisuliselt Erasmuse jaoks rohkem raha kokkuvõttes ei anta. ja kõige halvemal juhul jääb Erasmusele isegi vähem ning äh, samal ajal räägime sellest, et liikmesriigid peavad saama rohkem raha äh, militaarkulutustele ja siin on midagi viltu. olen kolleeg Booniga päri selles mõttes, et ähm, me peame seda arutelu pidama võimalikult ideoloogiavabalt. aga teatud mõisted äh, tahaksid küll täpsustamist. Äh, samas äh, härra Juureki avaldust võib mõista ideoloogilise avaldusena. kui ta hakkab rääkima vägi Äh, vägivallast äh, homode vahel, kas ta äh, homo, homoklubides, et kas ta mõtleb nüüd homodevahelisest, kas ta räägib homodevahelisest vägivallast, vägivallast homode vastu? sest vägivalda paraku leidub igas ühiskonnarühmas, muuhulgas ka katoliku kirikus. ning viimane märkus seoses vägivallaga naiste vastu, on kahetsusväärne, et äh, aastasadu meie liikmesriikides on ja see, ja see vägivald on endiselt olemas ja kuna meie vägi, meie ühiskonnast pool on ju naised, siis on vägivald naiste vastu eriti oluline teema, kui me räägime õiguste kaitsmisest. aitäh! Äh, Budil nüüd, äh, et, et esimehel oleks väike, väike puhkeaeg, siis äkki sa võtad selle teema lühidalt kokku? Eh, eh, aitäh. tõstatati mitu küsimust seoses kodakondsusega ja me tegelikult tegime ettepaneku muuta äh, selle programmi nime, sest äh, selle teema tõstatasid nii kohalikud omavalitsused kui ka vabaühendused. ning äh, seetõttu peaksime, me arvame, et peaksime siin rääkima kodanikest, sest kodanik on natukene laiem mõiste kui kodakondsus aga selles programmis igal juhul kaetakse sellega märksa laiem äh, väli kui tavaliselt. võib-olla seda äh, mõistetakse. Äh, võrdõiguslikkust meil veel pealkirjas ei ole, aga vastava muudatusettepaneku võib teha. olen päri Ceciliga, et äh, peaksime lisama siia ka konkreetsete meetmete punkti, aga kuigi need tulevad komisjoni töökavasse, sest õigusaktis päris kõike ei saa paika panna. mis puudutab teist punkti ja vabaühenduste lisamist konsultatsiooni komisjoni töökava osas, kui seda vastu võetakse, siis mainisid mitu inimest kontakt punkte, mis ähm, toimivad väga hästi mõnede programmide puhul ning sellest lähtuvalt me just äh, selle siia kirjutasime, et kõigil peaks olema siseriiklik kontaktpunkt, aga need peavad olema sõltumatud ja rakenduma kõigi programmide puhul, aga igal juhul ma hea meelega arvestan äh, ettepanekuid äh, teksti osas ja kui need paremaks teksti teevad, siis olen nendega igati päri ja kui minu arvates halvemaks, siis peame veel läbi rääkima nende üle, aitäh! tänan Voodil. see on väga positiivne, et, et niisugust sisuliselt eelarve ettepanekut nii põhjalikult meie komisjonis käsitletakse. ja paljud vabaühendused seda, seda teemat tähelepanelikult jälgivad ka. tänan variraportööre selle töö eest. head kolleegid, üksteist kolmkümmend algab meil hääletus ning äh, pange oma hääletuskaardid valmis ja siis äh, teeme väikese vaheaja kuni hääletuse alguseni. So, dear colleagues, please um, be ready. Um, it's all electronic as usual. I always say this. Nüüd äh, kolleegid äh, on saabunud tähtis hetk. Meil on äh, ees äh, neli hääletust, äh, väga pikad hääletused kõigepealt peame hääletama Emilian Paveli raportit ja siin tuleb äh, väga palju küsimusi läbi hääletada. ja kui kõik on nüüd valmis, siis äh, Euroopa Tööhõiveameti loomise raport tööhõivekomisjon on juhtkomisjon ja raportöör on Emilian Pavel ja kas raportöör soovib sõna võtta? ei soovi. nii, kas raportöör on siin kohal? ei ole, läheme siis kohe hääletuse juurde. muudatusettepanek kakskümmend. palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud seitsekümmend viis, hääletus avatud. hääletus lõppes. lükati tagasi seitsekümmend kuus, palun hääletage closed. Hääletus lõppes. Rejected amendment tagasi lükatud seitsekümmend seitse, hääletage palun. Close. lõppes, vastu võetud seitsekümmend kaheksa, hääletus avatud, palun. Closed. hääletus lõppes, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa, hääletage palun lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend, palun hääletage. hääletus läbi. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend üks, palun hääletage. hääletus lõppes. tulemus tagasi lükatud muudatusettepanek seitse palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud äh, number kaheksakümmend kaks, kes poolt, äh, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend kolm, palun hääletage. hääletus lõppes vastu võetud kaheksakümmend neli, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksakümmend viis, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend kuus, hääletage palun. hääletus lõppes tagasi lükatud kaheksakümmend seitse, palun hääletage. hääletus lõppes. hääletus tagasi lükatud kaheksa, palun hääletage. hääletus lõppes. sotsiaaldemokraatidel on äh, nagu üks hääl liiast kas äh, te saaksite oma kaardi nüüd välja võtta? edasi, see võeti vastu, järgmiseks kaheksakümmend üheksa, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. number üheksa, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd üheksakümmend. palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud number kümme, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud üheksakümmend üks. hääletage palun. hääletus lõppes tagasi lükatud. üheksakümmend kaks. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend kolm, palun hääletage. hääletus lõppes vastu võetud üheksakümmend neli, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend viis, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kolmteist, palun hääletage. hääletus lõppes lõppes. vastu võetud üheksakümmend kuus, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss neli, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada kaks, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kolm, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada neli, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada viis, hääletage palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada seitse, hääletus algas lõppes. vastu võetud. sada kaheksa hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada üheksa hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kompromiss viis hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. sada kaksteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada kolmteist, palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud, sada neliteist, hääletus algas, lõppes, vastu võetud sada viisteist, palun hääletage, hääletus lõppes, heaks kiidetud sada kuusteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud sada kaheksateist, hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud sada üheksateist, hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud sada kakskümmend, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kakskümmend üks, hääletus algas. lõppes. lükati tagasi, sada kakskümmend kaks, hääletus algas lõpp lõppes. vastu võetud. number seitseteist. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üheksateist, hääletus algas lõppes. vastu võetud sada kakskümmend viis, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. põhjendused ah, see on tagasi võetud siin, nüüd, nüüd on põhjendus punktid kakskümmend kaks. palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakskümmend kolm hääletus algas, lõppes. vastu võetud kakskümmend neli, hääletus algas. Sorry, colleagues, there is no other way of doing this, you can't. nüüd hääletame plokis aga me ei saa vist, äh, hääletus lõppes, vastu võetud, edasi kakskümmend viis. hääletus algas. me ei ole enam harjunud niisuguse hääletamisega, hääletus nüüd algas ja hääletus lõppes. see lükati tagasi kakskümmend kuus, hääletus algas, lõppes. vastu võetud ja nüüd ähm, kakskümmend seitse, hääletage palun. suletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa. hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend üheksa. hääletage palun. hääletus lõppes. heaks kiidetud kolmkümmend. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üks, palun hääletage. hääletus lõppes. võeti vastu kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend kolm, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud kolmkümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend seit-, kolmkümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss üks, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks. muudatusettepanek kaks, palun hääletage. number kaks, hääletus algas, hääletus lõppes heaks kiidetud. nelikümmend kaks, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend kolm, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nii, kompromiss kaks. palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks nelikümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud nelikümmend üheksa, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud viiskümmend kaks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud viiskümmend kolm. hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud viiskümmend viis, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend seitse, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend kaheksa, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend kaks, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend kolm hääletus avatud, suletud, vastu võetud, kuuskümmend neli hääletus avatud, suletud vastu võetud kuuskümmend viis. suletud tagasi lükatud kuuskümmend kuus. suletud. vastu võetud kompromiss kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Amendment seventy one, vote is open. muudatusettepanek seitsekümmend üks. hääletus suletud. tagasi lükatud seitsekümmend kaks, hääletage palun. suletud. seitsekümmend kolm, hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud seitsekümmend neli, hääletus algas, hääletus lõppes ja vastu võetud ja nimeline hääletus kogu teksti üle. taevale tänu, ütleb esimees um,. Okay, has everyone voted the vote? nii kas kõik on hääletanud? kolmkümmend üheksa poolthäält, seitse vastu, neli erapooletut, palju õnne raportöörile. okei okay,, so now colleagues. niisiis, kolleegid, nüüd läheme järgmise hääletuse juurde vähemustega seotud miinimumstandardide EL-is Joosef Nagi on raportööriks kas te soovite sõna võtta, raportöör? hästi. kolleegid, kas olete valmis? kompromiss kolm, hääletus on alanud. Has everyone voted? The vote is closed and that's carried suletud, heaks kiidetud. see on nüüd palju leebem hääletusnimekiri, üheksakümmend neli hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend viis, ainult teine osa, hääletus on alanud. ainult teine osa siis hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Äh, palju muudet-, äh, kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek sada seitsekümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud kahekümne kuues lehekülg minu nimekirjas. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? heaks kiidetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud kahekümne kaheksas lehekülg härra Becker, kompromiss kaheksa. hästi, kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakssada kaheksakümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. The... kompromissi üks põhjenduspunktid, hääletus on alanud. Recitals, that's page 40 minu hääletusnimekirjas lehekülg nelikümmend, kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kompromiss kaks, põhjenduspunktid jällegi hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? tagasi lükatud, ettevaatust. ja nüüd ongi kõik, lõplik hääletus, lõplik hääletus, kolleegid nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud nelikümmend neli poolt, neli vastu, neli erapooletut, õnnitlused härra Nagile. hästi. siin võin ainult head meelt tunda sellise hääletusnimekirja üle. nüüd aga läheme edasi võib-olla natukene aeglasemalt, sellepärast et see hääletus on keerukam. Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele. resolutsiooni ettepanek, suur aitäh kõikidele fraktsioonidele toetuse eest. kuulamised olid väga keerukad korraldada. oktoobri teisel äh, täiskogul tuleb see siis otsa. härra Voss, palun. härra juhataja, Rahvapartei nimel tahaksin esineda avaldusega. selle resolutsiooni poolt kavatseme me hääletada, aga me ei toeta taotlust mitte rakendada Privacy Shield kokkulepet. ja kui siin äh, lõpuks on pluss siis me seda toetada ei saa. hästi, teile ei meeldi Privacy Shield. selge. aga ikkagi hääletate selle poolt, väga kena teist. võttes arvesse, et see on teie positsioon, ärgem hakakem seda arutama. ja nüüd võtan natuke aeglasemalt läbi selle, sellepärast et siin on ka nimelisi hääletusi Rahvapartei poolt nõudnud nii et teeme siis äh, selle korralikult. alustame, muudatus kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kas kõik, palun keskenduge. kolmkümmend kolm, hääletus on alanud ma ei taha kuidagi äh, siin teile ettekirjutusi teha, aga see on lihtsalt keerukam. kolmkümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend viis hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nelikümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend, vabandust, nelikümmend kaks nelikümmend kaks. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. nelikümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud, heaks kiidetud. nelikümmend viis, hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud heaks kiidetud nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kaks hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. viiskümmend kolm hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetult. viiskümmend neli hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, viiskümmend viis. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Toomas, kas kõik on hästi? tagasi lükatud viiskümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Vii-, kuuskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. hääletus hääletus on alanud, kuuskümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kuuskümmend neli. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kuuskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud seitsekümmend üks hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, ei, seitsekümmend kaks. hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud seitsekümmend neli. hääletus on alanud. ja nüüd lõppenud. heaks kiidetud. seitsekümmend viis, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend kuus hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud seitsekümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kaheksakümmend neli hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kaheksakümmend kuus hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse. nimeline hääletus Rahvapartei soovil, hääletus on alanud. nimeline hääletus, hääletus on lõppenud heaks kiidetud. väga hea, Aksel. kaheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. ja tõesti väga oluline, et siin kõike kontrollitaks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksakümmend, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. üheksakümmend kaks, hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. üheksakümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud, üheksakümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksakümmend seitse hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. üheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. volitused üks nüüd, hääletus on alanud. lõppenud kas saame blogina teha? jah, hästi, kaks kuni seitse, kaks kuni kuus, kaks kuni kuus hääletus on alanud. väga hea, hääletus on lõppenud. kõik on heaks kiidetud. põhjenduspunkt kaheksa, üheksa koos, hääletus on alanud. kaheksa ja üheksa põhjenduspunktid. ei, me ei saa seda teha, vabandust. ma tõesti vabandan. ei, siiski saame. hääletus on lõppenud. mõlemad on tagasi lükatud. nüüd kümme. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmteist, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud neliteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. viisteist hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, kuusteist hääletus on alanud. lõppenud heaks kiidetud seitseteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kaheksateist, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud üheksateist, hääletus on alanud, lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend, hääletus on alanud, lõppenud heaks kiidetud. kompromiss üks, hääletus on alanud, lõppenud, heaks kiidetud. kakskümmend üks, hääletus on alanud. jess, jah, kakskümmend üks kuni kakskümmend kaheksa, ei, ei, ei. kuni kakskümmend kuus ja siis Axel Vox, Vossi plokk kakskümmend üks kuni kakskümmend kuus. hästi, kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, proovisime küll. tagasi lükatud, kakskümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud kakskümmend kolm. üks nüüd hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend viis avatud, suletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus avatud suletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse avatud, suletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa avatud, suletud, tagasi lükatud lõplik hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nelikümmend üks poolt, kümme vastu, üks erapooletu, aitäh kolleegidele kannatlikkuse eest, ainult üks hääletus veel hästi, lähme kiirelt edasi ja siis on see läbi niisiis, lõplik hääletus humanitaarviisade üle. raportöör on, on Juan Fernando Lopez Aguilar, kas ta soovib midagi ütelda? lühidalt palun, Juan. aitäh, lugupeetud esimees. üldiselt, kui me hääletame raporteid, mille kallal on pikalt tööd tehtud ja ka palju kompromisse on. on igati mõistetav, et tunnustame variraportööride tööd, kes tõesti pingutasid kõvasti selle nimel, et vastuvõetava raportini jõuda ja nii see oli ka seekord, ma tahaksin toonitada, et selle raporti eesmärgiks on olla sidus Euroopa Parlamendi poolt varem heaks kiidetud seisukohtadega tundlikes aktuaalsetes küsimustes Metsola raportist lähtusime, kus äh, käsitletakse kõikehõlmavalt rände, rännet. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti kes suutis väga delikaatses küsimuses oma positsiooni välja kujutada ja saata selge sõnumi haavatavatele isikutele. see sõnum on suunatud komisjonile ning puudutab meie tulevikku. aitäh kõigile! aitäh, Juan! rahvapartei variraportöör härra Pekker tahtis ka lühidalt sõna võtta. palun, härra Pekker! aitäh, esimees! paljud kolleegid minu fraktsioonist ei Äh, hääleta, nagu mina soovitan, ehk siis selle poolt ja tahaksin selgitada, et meie soov poolt hääletada tuleneb kompromissist ALDE-ga, mis kiideti heaks raportööri poolt. nimelt, et humanitaarviisad ei ole siduv liikmesriikidele, kuid samas me mõistame viisa koodeksi läbivaatamine nüüd tänu esimehe ja sekretäriaadi jõupingutustele ja raportööri omadele on muutunud ja me saame uue ajakava, mis võib-olla võimaldab seda, et me saame kiireloomuliselt edasi liikuda ja viisakoodeksiga sammu pidada ja äh, juba alustada triloogidega sel aastal mina tahaksin seda uut ajakava toetada, loodetavasti kolleegid saavad ka ning ootan vägagi seda, et kõik variraportöörid ja liikmed annaksid endast parima, nii et raport osutuks edukaks, aitäh! aitäh, härra Peker! see on tundlik küsimus ja siin on teatud probleeme, aga loodetavasti no oli sellest kasu. Lähme nüüd kiirelt edasi hääletuse juurde. kompromiss üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitsekümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ja nüüd saame lõpliku hääletuse juurde edasi minna. nimeline hääletus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmkümmend üheksa poolt, kümme vastu, ühtegi erapooletut. õnnitlused raportöörile ja variraportööridele. suur aitäh teile! head kolleegid, aitäh ka kannatlikkuse eest, ma tean, et Äh, hääletused olid keerukad, suur aitäh teile, hääletus on lõppenud.